härra Brockil, härra Brockil pole mikrofoni kahjuks sees. und zusätzliche erscheinen werden. Ich freue mich. Äh, Mul on väga hea meel, et Jean Asselborn äh, Su Luksemburgi suurhertsogriigi esin-, äh, välisminister on meiega kes esindab ka Luksemburgi eesistujariigina ja räägib äh, meile eesistumise aja prioriteetidest äh, laienemise küsimuses, aga ma tahtsin teile teada anda seda, et viimastel päevadel oli ta Kiievis, Tbilisis ja Moskvas ja ma tahaks E, et ta räägiks meile veidi ka sellest, eriti kuna järgmisel nädalal läheb äh, Kiievisse ja Tbilisisse ka meie komisjoni delegatsioon, nii et ma arvan, et äh, see võiks ka oma mõju avaldada. välispoliitiliselt oleme näinud ük-, üht-teist sel nädalal. Liibüas on kokkulepe Makedoonia laienemise osas on ka äh, kokkulepe, ähm, mis puudutab valimiste eelset aega ja Iraani küsimuses. Iraani küsimus on kindlasti selle nädala suursündmus ja selle kohta ei ole ainult halbu uudiseid, ka seda tuleks möönda. ja kas Kreeka uudis on hea või halb uudis, see, äh, selle selle otsustamine sõltub kreeklastest endist. ja kuna härra Asselborn peab lahkuma viis minutit pärast kella nelja, kuna ta peab esindama kõrget esindajat ühes asjas, paluks ma tal nüüd äh, teha lühike sissejuhatus, et meil pärast oleks aega ka aruteluks. palun pidage kinni meie ajalistest piirangutest ja kindlasti on meil korduvalt äh, võimalus äh, kohtuda teie kui Luksemburgi välisministriga või siis ka äh, raportöörina, kui ähm, kõrge esindaja ei saa ise tulla, siis meil on hea meel, kui sina meile selgitad, mida kõrged isikud on nõukogus kokku leppinud aitäh, ma võib-olla alustan saksa keelest ja vastan selle kohta, mida sa mm, küsisid. Moskva, Kiiev, Tbilisi või Kiiev, Tbilisi, Moskva tegelikult küll. selleks, et alustada positiivsega, me teame ju, et Riia tippkohtumine oli selline tippkohtumine, kus ikkagi äh, mõningad riigid olid äh, rahulolematud, mõningad idapartnerluse riigid, aga ka mõningad Euroopa Liidu riigid. aga me peame teadma, et see assotsieerimisleping, et äh, seda rakendatakse kolmes riigis, Moldovas, Gruusias ja loomulikult Ukrainas ja me üritame komisjoniga, me oleme juba alustanud ehm, sellega, et nende kolme riigiga me, kes assotsieerimislepingut rakendavad, me äh, korraldame kohtumise selleks, et analüüsida, kuidas lepingut on rakendatud. see on teema, millega pöördus minu poole Gruusia ja ma vaatan, vaatame, kuidas meil see õnnestub. aga loomulikult põhiteema lühidalt kokkuvõttes on ju, ju see, et mis toimub Ukrainas, see kõik, see on väga oluline. võib-olla võiksin lühidalt selgitada, mis on minu tunne. minul on tunne, et Minski lepingu tõlgendamine, seda nähakse Moskvas hoopis teisiti kui Euroopa riikides ja loomulikult äh, ka teisiti kui Ukrainas. Moskvas vaadatakse äh, paragrahve kaks, kolm, äh, seitseteist, kaheksateist, kakskümmend kolm meie näeme Minski lepingus aga pigem võimalust, et, et jõutakse relvarahuni ja et sellele tuginedes on võimalik edasi liikuda poliitiliselt. ma arvan, et see on selline nägemus, mida Moskvas praegu ei ole. ja teine asi president Porošenkoga Ähm, seotud ähm, häid uudiseid ka veidi, et äh, kui meil on mõningast õnne ja ka energiat, siis juba juulis jõutakse äh, konstitutsioonireformi äh, esimese lugemiseni, mis tagab ka suurema autonoomia ja e-, omavalitsusõigused ja et loodetavasti õnnestub esimene lugemine läbi viia on ka suur lootus, et valimisseadus, et selle muutmine võiks ka samuti toimuda äh, siin sügisel. Need oleks kaks head arengut, mis loomulikult vajavad meie toetust. Kiievis torkas mulle silma see kõigil kohtumistel, mis mul oli äh, et äh, tegeldakse korruptsioonivastase võitlusega. korruptsioon on äh, väga levinud Ukrainas, president Porošenko teab seda väga hästi ja vaja on teha kõike, mis võimalik ja ka Euroopa missiooni, Euroopa välisteenistuse juht Kiievis ütles mulle ka seda, et vaja on loomulikult äh, monopolid kõrvaldada, et äh, oligarhidel ei oleks enam sellist võimu ja et iseenesestmõistetavalt ka tuleb politseis äh, e-, ja kohtusüsteemis korruptsioon kontrolli alla saada. tahe seda teha on olemas, aga aga Ukrainal on vaja loomulikult ka täiendavat motivatsiooni et majanduslikke ja sotsiaalseid äh, võimalusi avada inimestele, see on praegu üsna keeruline, me teame, et äh, tegemist on riigiga, kus on sõda, kus äh, on tohutu destabiliseerumine toimunud, keegi ei tea, milline saab tulevik olema ja seetõttu on väga oluline, et sellest hoolimata äh, me säilitaks selle Minski kontseptsiooni ja avaldaks survet kõikjal, kus võimalik, et Moskvas mm, toimuks mm, muutus mõtlemises. ja Frederica, Federica Mogherinil on see ülesanne, aga see on läbivalt ka meie eesistumise aja jooksul, et sanktsioonid, sanktsioone pikendati kuni jaanuarini kaks tuhat kuusteist, nii palju kui minu arvates seal mingeid äh, muutusi ei tule välja arvatud juhul, kui toimub tõesti mingi sügav muutus äh, Minski lepingute osas. Need on siis äh, mõningad muljed. ja tahaks öelda ka, et Tbilisis oli minu jaoks väga suureks positiivseks üllatuseks see, kui innukalt äh, üritatakse assotsieerimislepingut rakendada väga oluline on see, et me toetaks Kiievit ja väga oluline on ka see, kuna ma käisin ka piiril ehm, Lõuna-Osseetia piiril ja me näeme seal neid samu kurbi pilte, ehm, mis, mida kunagi võis näha ka Euroopas, et eh, on okastraat ja mõlemal poolel sõjaväelased või politseinikud ja näha on, et äh, piir läheb äh, läbi küla ja inimesed on üksteisest eraldatud. ma arvan, et äh, ka seal peame meie Euroopa Liiduna mm, tähelepanu pöörama sellele konfliktile. ja nüüd jätkan mm, prantsuse keeles, räägin laienemisest, keskendun eelkõige kolmele riigile, ehk siis Montenegrole, Serbiale ja Türgile. kandidaadid, kellega läbirääkimised on ava, ametlikult avatud ja kellega eesistuja siis peamiselt tegeleb Luksemburg, on tuntud ju selles osas, et me oleme avatud teistele, mul on väga hea meel teile öelda, et kandidaatriigid äh, kutsutakse seitsmele mitteametlikule kohtumisele meie eesistumise ajal, me oleme teinud täiendavaid jõupingutusi sellega võrreldes, mida tehti viimasel ajal, see peaks võimaldama kandidaatriikidel paremini hakkama saada äh, sisulise poolega e, e, ja ka seitsmendal ja kümnendal äh, juulil toimuval äh, siseasjade kohtumisel ja ka e, keskkonnanõukogul novembris on ja kõigil muudel nõukogudel ja muudel kohtumistel. Türgi ja Montenegro, kellega me avasime läbirääkimise peatükke, on samuti kutsutud EBSCO kohtumisele homme ja ülehomme Luksemburgis, spetsiifiline justiits- ja siseasjade kohtumine Euroopa Liit Balkan ähm, toimub seitsmendal, kaheksandal septembril Sarajevos äh, ning teine kahe tuhande viieteistkümnenda aasta pool on rikas ka mitmepoolsetest kohtumistest, näiteks ministrite kohtumine ÜRO-s septembri keskel, ministrite kohtumine teisel ja kolmandal septembril Belgradis OSCE kohtumine ja kolmandal, neljandal septembril ähm, kahekümne ja detsembris ka kakskümmend üks äh, kohtumine ja Nairobis äh, toimuv äh, kohtumine detsembris. Need on kõik võimalused äh, kohtuda, meie seisukohti koordineerida rahvusvahelisel areenil. Luksemburg ei ole unustanud äh, lubadust ja ma võib-olla oleksin pidanud sellega alustama, et me ei ole unustanud kahe tuhande kolmanda aasta Thessaloniki kohtumise sloganit, et Balkani riikide tulevik on Euroopa Liidus praeguses geopoliitilises äh, kontekstis Euroopa Liit ja kandidaatriigid peavad tegema kõvasti tööd selleks, et äh, edasi liikuda laienemise teemadega. rohkem kui kunagi varem peavad äh, kandidaatriigid tegema jõupingutusi ja et olla valmis, kui aeg tuleb. hinnates kõiki kandidaatriike nende tulemuste alusel jätkub liitumisprotsess oluliste jõupingutuste innustamisel selleks, et tagada stabiilsust ja jõukus meie mandril. Luksemburgi eesistujana teeb kõik, mis võimalik selleks, et seda protsessi edendada, pidades silmas äh, ka e-, esmalt kahtekümmet kaheksat liikmesriiki. laienemispakett äh, esitatakse äh, neljateistkümnendal oktoobril, tegemist on uuendatud, paremini loetava ja läbipaistvama paketiga, kus keskendutakse põhiasjadele, õigusriigile, majandusele äh, ja avaliku sektori reformile. eesistuja tervitab seda uut metodoloogiat, mida järgnevatel aastatel kindlasti veel viimistletakse, laienemispaketi alusel me valmistame ette järeldused, mis äh, võetakse üldasjade nõukogus vastu viieteistkümnendal detsembril. ma olen teadlik sellest, kui oluline on parlamentidevaheline dialoog selleks, et äh, kindlustada, et meil oleksid et äh, tihedad sidemed meie partneritega. eesistuja teeb kõik, mis võimalik selleks, et osaleda parlamentaarsete komiteede kohtumistel Euroopa Parlamendi ja Serbia vahel seitsmendal, kaheksandal oktoobril, Türgiga kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal oktoobril ja Montenegroga kahekümne viiendast, eh, kahekümne viiendast kahekümne kuuenda novembrini. ja nüüd eh, riikide kaupa Montenegro, ma arvan, et eh, põhiõiguste ja õigusriigi aspekt on Euroopa projekti keskmeks, Luksemburg toetab uut tugevdatud kesk-, lähenemist, et keskendutakse õigusriigile ja keskkonnale, peatükk kakskümmend kolm ja peatükk kakskümmend neli, mida esimest korda kohaldatakse Montenegroga. ja Luksemburg tervitab ka seni tehtud edusamme Podgoritsas ja analüüsib väga põhjalikult ka komisjoni raportit, mille komisjon avaldab oktoobris. väga oluline on selles et see dünaamika jääks selliseks ja et panustataks rohkem tegevuskavade elluviimisele. Luksemburg on rahul sellega, et on avatud Läti eesistumise ajal neli uut peatükki ja seega on avatud peatükke kokku kakskümmend. ma loodan, et need täiendavad et on võimalik avada täiendavaid peatükke kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks ja me üritame lihtsustada läbirääkimisi nõukogus. see sõltub peamiselt edusammudest, mida Montenegro teeb, eelkõige peamistes valdkondades ehk õigusriigi valdkonnas. ja sooviks seda võimalust kasutada ka selleks, et märkida suurt rahulolu, et me oleme ähm, väga rahul sellega, et Montenegro on äh, välis- ja julgeolekupoliitika küsimuses täiesti samadel arvamustel nagu Euroopa Liit. Serbia eesistuja on veendunud, et väga kasulik oleks Serbia demokraatliku protsessi jaoks avada äh, õigusriigi peatükk ja õiguse vabaduste peatükk, peatükid kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, niipea kui tingimused on täidetud. me jätkame Belgradi ja Pristina dialoogi jälgimist väga tähelepanelikult ning me loodame, et täiendavad edusammud võimaldavad meil äh, ka avada äh, peatüki kolmkümmend viis. ja äh, eesistuja loodab, et on võimalik kiiresti avada ka teisi peatükke ja et kas meie või järgmise eesistuja ajal me soovime edendada arutelu nõukogus äh, Mm, lähtudes ühehäälsuse põhimõttest, mm, peatükk kolmkümmend kaks, äh, finantskontroll oleks tehniliselt valmis selleks, et seda saaks võimal-, suhteliselt kiiresti avada. aga äh, eesistumise ja Euroopa poliitika äh, edu ei saa mõõta avatud peatükkide numbri alusel. aasta kaks tuhat viisteist oleks edukas, kui Serbia täiendavalt läheneks Euroopa Liidule oma normides ja kriteeriumite alusel mõõdetuna. kui kodanikel on täiendav võimalus saada kasu sellest lähenemisest, kui toimub normaliseerumine Serbia ja Kosovo suhetes ja kui piirkondlik koostöö Balkanil intensiivistub, siis äh, suurendab see kõigi riikide stabiilsust ja jõukust. stabiilsus ja stabiliseerimise assotsieerimisnõukogu äh, kohtumine on ette nähtud äh, aasta lõpul ja see pealdaks, peaks võimaldama meil läbi vaadata meie suhted, täpset kuupäeva ei ole veel paika pandud. seitsmendal juunil toimusid äh, Türgis valimised ning me ootame uue valitsuse loomist ja see peaks toimuma järgneva neljakümne viie päeva jooksul ja loodame äh, Euroopa Liidu Türgi vaheliste suhete äh, tugevnemist ja tihenemist selleks, et paremini tunda seda väga olulist partnerit piirkonnas, mille keerukus tundub päev-päevalt suurenevat, on eesistuja otsustanud korraldada igal poolaastal laienemis ähm, nõukogu koosolekuid ning me oleme veendunud, et et vaja on e-, edu saavutada e, laienemisprotsessis selleks, et e, lähendada Türgit Euroopa Liidule, et ja et algavad uuesti allkomiteede koos, koos, koosolekud pärast kolmeaastast pausi ja jätkatakse tegemist peatükiga seitseteist majandus- ja rahanduspoliitikaga võimalik on, et on äh, olemas äh, tingimused selleks, et avada neid peatükke järgnevate kuude jooksul, Euroopa Liit peab jääma Türgi jaoks oluliseks äh, reformide läbiviimisel, eriti mis puudutab õigusriigi ja vabaduste ja põhiõiguste teemasid, meie peame samuti arvesse võtma neid väga olulisi pria-, parameetreid. Luksemburgil on väga hea meel ka, et Küprosel viieteistkümnendal mail jätkusid läbirääkimised ning me tervitame positiivset äh, dünaamikat, mis praegu on nende partnerite vahel, väga oluline on, et kõik osapooled, kes on kaasatud, äh, annaks panuse selleks, et äh, jõuda jätkusuutliku lahenduseni. me loodame, et see annab uut hingamist ka liitumisläbirääkimistesse, millest oleks kasu nii Euroopa Liidul kui Türgil. eesistuja jälgib väga tähelepanelikult äh, ka komisjoni tööd, mis äh, jätkuvad äh, viisa liberaliseerimise teemal ja tolliliidu moderniseerimise teemal, aga need protsessid kindlasti jätkuvad palju kauem, kui kestab meie eesistumine. on korduvaid võimalusi selleks, et edendada suhteid Euroopa Liidu ja Türgi ja Serbia ja Montenegroga selle poolaasta jooksul ja need tulemused on äh, seda paremad, mida paremini me oma koostööd koordineerime Luksemburg on kuude kaupa juba olnud tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga selleks, et võimalikult hästi valmistada ette, ette meie koostööd järgnevate kuude jooksul. ma olen veendunud, et on vaja tihedalt koordineerida nõukogu ja parlamendi tööd selleks, et Euroopast tulevad vaid sõnumeid edastatakse ühehäälselt ja et need oleksid võimalikult kaalukad rahvusvahelisel areenil ei ol-, rahvusvahelisel areenil ei ole mitte ainult äh, nõukogu äh,, parlament, komisjon ja liikmesriigid, vaid seal on Euroopa Liit ja mul on väga hea meel koos äh, kõigi oma kaastöötajatega, et meil on tihedad, äh, pragmaatilised ja viljakad koostöösuhted järgnevate kuude jooksul. aitäh selle eest ja enne kui ma lõpetan, tahaksin tervitada siin kahte vana kolleegi, härra Kukanit, Edward Kukanit ja härra Vaigelit ja härra Hauelit, kes, kes eh, neljateistkümnenda, viieteistkümnenda juuni öösel suutsid, juuli öösel suutsid selles kriisis liikumisse, asjad liikuma panna. E-, endises, eh, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigis ma arvan, et see töö, mille te ära tegite, see valitsus äh, aasta lõpus astub tagasi, peaminister ka loomulikult, tuleb üleminekuvalitsus äh, selleks, et valmistada ette äh, valimisi, mis toimuvad kahekümne neljandal aprillil järgmisel aastal, see on väga oluline ja ma tõesti tänan sind ja sinu kohta sõpra selle väga olulise töö eest, aitäh! aitäh! Äh, ja nüüd saab sõna kolleeg Howitt. õnnitlused eduka töö eest, härra Howitt. Skopjas, jah. ja, ja, ja härra Kukan on samuti siin, ütleb härra Brock ja nüüd äh, härra Vaigelit ei ole, ütleb härra Howitt jah, see, kas me oleme siin või ei, ei ole tõesti oluline, need kõnelused kestsid hiliste äh, tundideni ning äh, tegemist oli tõesti väga tõsiste teemadega, mida me arutasime. härra Asselborn, te mainisite ka oma sõnavõtus seda olukorda, sest olukord oli tõesti äärmiseltki keeruline, meie ülesanne oli äärmiselt raske jah, tõepoolest, nagu ma ütlesin, äh, usaldus äh, era-, osakond, äh, osapoolte vahel oli täielikult kadunud ja meil oli vaja tõesti väga aktiivselt ja diplomaatiliselt tegutseda ja oleme väga tänulikud volinik Haanile, kes kaasas meid siis sellesse missiooni parlamentaarne diplomaatia koos äh, komisjoni tegevusega võib äh, mõnikord tõesti anda tulemusi ja selle konkreetse juhtumi puhul oli sellest kindlasti kasu ja oli palju selliseid hetki, äh, kus meile tundus, et me edu enam ei saavutagi, meil kulus viis päeva vahendustegevuseks ja lõppkokkuvõtteks meil ikkagi õnnestus kokkulepe saavutada Äh, väljavaated, et see kokkulepe ka edukas on, selleks tuleb jätkata rahvusvahelise surve avaldamist ja see, see oleks ka minu sõnum härra Asselbornil asi äh, ei ole veel lõppenud, jah, meil õnnestus küll kriis praegu peatada, aga selle kokkuleppe ellurakendamiseks on vaja lo-, suurt rahvusvahelist tähelepanu. me kõnelesime sellest Skopjas, me kõneleme äh, sellest meie komisjonis, väga oluline on ka nõukogupoolne poliitiline toetus, Euroopa Liit eh, on tõesti väga oluliseks tegijaks kogu selles protsessis ning me peame väga tähelepanelikult jälg-, jälgima olukorda selles riigis, leidis aset terrorirünnad, mõne, rünnak, rünnak, mõned ütlevad, et see, siin olid ka etnilised tegurid mängu, mängus teatud arv inimesi sai surma, jah, võib-olla äh, see teooria ei pea paika, äh, aga äh, tõesti olid kokkupõrked, mis kestsid rohkem kui kakskümmend neli tundi, inimesed said surma ja me ei tohi, et selle, lubada, et sellise riigi või sellise regiooni tulevik saabki olema selline. ja härra Asselborn, volinik Haan, kui ta kõneles äh, Äh, Skopjas erinevate erakondade esindajatega ja meediaga, siis ta ütles, et äh, meil on äh, vaja, et ka Kreeka tegutsema hakkaks, et ei, ei blokeeriks enam Makedoonia liitumist, nii et, et meil on vaja liikuda õiges suunas. meie ei ole vastutavad mõningate asjade eest, mis selles riigis valesti on läinud, aga meie peame aitama kaasa sealse olustiku parandamisele ja ma palun, et kõik eesistujamaad tõesti seda ka teeksid. meil on tõesti eh, vaja vaadata, mida eh, teie saate teha eh, selleks, et olukorda parandada, näiteks kui komisjon tõesti sellel aastal annab positiivse hinnangu Montenegros toimuvale, siis nõukogu peaks seda ka toetama. mul on kaks küsimust, üks puudutab Türgit ja Türgis on meil praegu uued võimalused äh, me ei saa öelda otseselt, kas valimiste tulemused on head või halvad, aga nüüd on olukord Türgis äh, muutunud natuke ebaselgemaks ja ma arvan, et see annab võimalusi Euroopa Liidu diplomaatiale. ja ma loodan, et need võimalused ka ära kasutatakse, kui äh, kurdi erakond äh, ei oleks künnist ületanud, siis oleks võib-olla Äh, tekkinud tõsiseid probleeme, need probleemid on nüüd aga ära hoitud. nii et, et me peame tõesti silmad lahti hoidma uute võimaluste suhtes, mis Türgis on tekkinud ja üks asi, äh, mis meile Balkanil, Balkanil praegu muret teeb, on äh, idapoolsete riikide konkurents ja ma arvan, et selle kohta on mõningaid tõendeid, ma ei hakka konkreetselt nendest rääkima ja mulle tundub, et siiski on oht, poolt, et see regioon, mis meie arvates eh, soovis Euroopaga eh, liituda, mille kohta me arvasime, et sealsed riigid varem või hiljem saavad Euroopa Liidu liikmeks, eh, paari, kahe-kolme aasta pärast võivad need riigid meile valmistada tõsiseid probleeme, kui me ei paku neile vägagi reaalseid liikmelisuse väljavaateid. nii et, et ma paluksin, et kolleegid nõukogus sellega arvestaksid, sest ma olen näinud tõendeid are-, arengute kohta oma silmaga ja ma ei tõesti eh, ei tahaks aastate pärast jälle rääkida sellest, et need riigid on Euroopast ära pööranud ja et neil on suuri eh, probleeme, kui me praegu tegutseksime, saaksime seda ohtu vältida, aitäh! järgmisena härra Kukan, aitäh! Eh, esimees, tere tulemast, härra Asselborn, minu jaoks on Jean Asselborn äh, Äh, elav näide järjepidevusest, stabiilsusest ja usaldusväärsusest. ma ei ütle seda puhtast viisakusest, ma tunnen härra Asselborni ja kui natukene liialdada, siis ma ütleksin, et Euroopa Liidul on vedanud äh, et äh, Luksemburg on eesistujaks just nimelt äh, praegusel aja, et ajahetkel, sest et Luksemburgil on kogemusi ja professionaalsust ja seda on meil sellisel raskel ajahetkel vaja, aga härra Aselborn, ärge pidage seda komplimendiks, see on lihtsalt täiendav vastutus, kõik vaatavad teie poole just nimelt sellest vaatevinklist ning loodavad, et teie eesistumine on tõesti äh, Äh, Euroopa äh, Liidu äh, jaoks väga kasulik, meil on tõesti vaja praeguses olukorras edusamme. mis puudutab Makedooniat, teeksin lühidalt, kokkulepet saavutada oli keeruline, tegu oli lausa imega ning ma arvan, et samavõrra raske on seda kokkulepet ellu rakendada, nii et, et ma arvan, et me kõik peaksime sellele väga palju tähelepanu pöörama ja jälgima tõesti väga suure tähelepanuga, kuidas seda kokkulepet hakatakse ellu rakendama. ma vabandan, et ma hiljaks jään ja ei kuulnud teie sissejuhatavat sõnavõttu, aga mulle tundub, et see, mida te Balkani kohta ütlesite, on väga oluline ja mul on väga hea meel, et te pöörate su suurt tähelepanu Euroopa Liidu tulevasele laiendamisele Lääne-Balkanil Äh, kui vaadata seda äh, regiooni, siis äh, sealt on alati võimalik leida midagi pessimistlikku ja kui te olete optimistlik, on sealt alati võimalik leida midagi optimismi sisendavat. aga ma arvan, et see piirkond vajab meie poole pealt selget otsust, otsust, et me loodame nende peale, et me usume, et laienemisprotsess jätkub, me ei tohiks neile teha järeleandmisi, aga kui nad on täitnud need tingimused, mida me oleme neile seadnud, siis nad välvivad väärivad selle eest ka tunnustust ja mul ei ole kahtlust, et te suudate oma ülesannetega väga hästi toime tulla ja soovin teile edu. aitäh! aitäh, ütleb proua Fontinga. tere tulemast siia komisjoni koosolekule, härra välisminister ja edu teile eesistumiseks. mina tahaksin samuti peatuda laienemise teemal te äh, ütlesite, et tahate kõrvaldada äh, need ebameeldivad tunded, mis meil teie ametiaja alguses oli, äh, kui öeldi, et laienemise vallas mitte midagi järgmise viie aasta jooksul ei toimu või nüüd juba siis järgmise nelja aasta jooksul. mulle näib, et, et teie suhtumine sellesse küsimusse on natuke teistsugune ja kas te võiksite kõnelda meile oma seisukohtadest, ähm, mida te arvate Serbia viimastest diplomaatilistest sammudest äh, selleks, et aidata kaasa julgeolekunõukogu resolutsiooni äh, vastuvõtmise läbikukkumisele, jutt on Srebrenica teemalisest resolutsioonist, sest äh, tegemist on ju läbikukkumisega õigusmõistmise mõttes, aitäh. aitäh, ütleb härra Paet. mul on väga hea meel, et Jean Asselborn äh, on endiselt kõige vanem Euroopa Liidu välisministrite hulgas ja see on tema jaoks juba teine eesistumine Äh, teine kord, kui ta välisministreid juhatab, aga mul on kaks küsimust ja ka üks märkus. Äh, minu esimene küsimus puudutab möödunud suve kohutavat kastet, äh, katastroofi Malaisia lennuki allatulistamist Ukraina kohal. uurimine on endiselt käimas, aga esimesed uudised juba Äh, ka viitavad sellele, kes selles katastroofis süüdi on ja suure tõenäosusega selle uurimise tulemus avaldatakse teie eesistumise ajal, nii et, et minu küsimus oleks, kui uurimine äh, annab äh, küsimusele, kes oli süüdi, konkreetse vastuse, kes oli süüdi selles tragöödias, siis milliseid samme Euroopa Liit ja meie Euroopa Liidu liikmesriigid peaksime siis astuma äh, vastuseks sellele. ning äh, minu teine küsimus on, äh, te mainisite, et oma eesistumise programmis teie eesmärk on tugevdada Euroopa Liidu kohalolekut ülemaailmsel areenil ning Euroopa Liidu ähm, suursaatkondade või esituste võrgustik maailmas on siin kindlasti väga oluline element ja milliseid arenguid te selles vallas ette näete ja loomulikult on veel lahendamata küsimus äh, konsulaarabist, Euroopa Liidu esinduste poolt osutatavatest konsulaarabist suurte äh, kriiside, katastroofide äh, puhul, kas selles valdkonnas on mingeid arenguid kas Euroopa Liidu esindustele antakse näiteks ka konsulaarülesanded, aitäh? aitäh, härra esimees, ütleb härra Freund. ka mina omalt poolt soovin teile kõike head, härra Asselborn, teie eesistumise ajaks ning tahaksin teid ka tänada selle tööprogrammi eest, mida te meile tutvustasite Äh, tuleksin äh, tagasi äh, teie sõnajutu algusesse, kus te kõnelesite Ukrainast ja hiljuti te ise ka käisite Ukrainas ning olete loomulikult korruptsiooni, kohtureformi probleemidega, põhiseaduse reformiga kursis, te kõnelesite sellest ning te olete Eh, jah, kuulnud, kuidas öeldakse, jah, me sellega tegeleme, me teame, et see on oluline, aga see asi võtab aega ja see asi on võtnud juba palju aastaid aega. aga sellega seoses oleks mul üks küsimus eh, see, mis puudutab võlgade vähendamist seoses Ukrainaga, ka sellest räägitakse. kas te teate, millises staadiumis läbirääkimised selles küsimuses on ja kas teie arvates on õige, et arvestades neid probleeme, millest te rääkisite ka korruptsioonist, ja ka nendest aruteludest, mis meil praegu Kreekaga on, kus meil on tegu liikmesriigiga, kes oma võlgu ei maksa, kas, kas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 aitäh, aitäh, esimees, ähm, ütleb härra Messerich. Äh, ma istun siin, ma vabandan, et ma hiljaks jään, aga mul olid esimesed äh, äh, triloogi kohtumised ja sellest, sealt ei saa puududa. mul on kaks küsimust, sellepärast et me eile äh, selle, neid teemasid juba arutasime. ma tahaksin küsida, millised on Luksemburgi kui eesistuja oma plaanid Kosovo nii osas ning äh, meil on stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu teema, see leping on esialgu külmutatud ning kas on mingi väljavaade, et siin toimuvad mingid arengud, et see leping ka teie äh, eesistumise aja lõpuks valmib ja teiseks Kosovo ja EULEX-i küsimus, siin on samuti vaja otsust ja mida varem, seda parem, mida te selles vallas saate teha ja uudistes räägitakse sellest, et võib-olla alustatakse läbirääkimisi Küprose küsimuses. kas te usute, et diplomaatial on siin uued võimalused ja et Euroopa Liit saab selles protsessis aktiivset rolli mängida, aitäh! suur aitäh, esimees Äh, ütleb härra Castaldo, aitäh, et olete siia tulnud ja arutate meiega seda teemat, mul on teile mõned väikesed küsimused. Äh, te käsitlesite Ukraina teemat, ma tahaksin teada, kuidas te hindate äh, härra Šakašvili nimetamist äh, Äh, Odessa oblasti kubeneriks. Ähm, kas te arvate, et selline ametisse nimetamine äh, võiks tekitada veelgi rohkem konflikte selles piirkonnas? Ähm, äh, või on sellel ka mingeid positiivseid külgi ning tulles nüüd läbirääkimiste juurde, mis on seotud laienemisega, tahaksin kuulda pisut rohkem sellest, mida te arvate Bosniast ja nendest äh, rahutustest, mis olid seotud seoses Rebrenitsa mälestusüritustega. Äh, tahaksin teada, mida te sellest arvate, kas kõigele sellele, mis juhtus, on ka tagajärgi äh, läbirääkimiste jaoks, mis parajasti käigus on ning tahaksin teada, kuidas see mõjutab ka suhteid Bosnia ja Serbia vahel ning kas siin on mingeid tagajärgi ja tahaksin samuti küsida, mida te kavatsete oma eesistumise ajal täpsemalt teha, ma tean, et härra Juncker oma eh, mandaadi ajal ütles väga selgelt, et me jätkame eh, läbirääkimisi, laienemisläbirääkimisi, aga laienemist eh, järgmise viie aasta jooksul ei toimu. kas te toetate härra Junckeri seisukohta või te arvate, et näiteks on juhtumeid nagu Montenegro äh, kellega me võiksime seda liitumisprotsessi kiirendada, nii et, et äh, liitumine toimuks siiski enne praeguse komisjoni mandaadi lõppu, aitäh. aitäh, jah. oplast. Saakašvili puhul te peate olema äh, rõõmus, sellepärast et tema valik oli, et kas Odessa või Venetsia ja te peaksite olema rõõmus, et ta valis Odessa. sõna kolleeg Ostrevitšesel <laughs> Thank you, Chair. I am happy Vilnius was not mentioned. Äh, suur tänu. Äh, mul on väga hea meel, et äh, Vilnius ei olnud siin nimekirjas kandidaatriikide jaoks, härra Saakašvili jaoks. aga see oli hea märkus. härra minister, jällegi teil on juba kaheteistkümnes eesistumine käsil, nii et me ei pea teile andma nõu, kuidas eesistuja olla. olete selles osas väga kogenud riik ja soovime teile kõike head tõesti, Euroopa Liidul on vaja tugevat kätt, head piitsa ja prääniku tasakaalu, head visiooni ja tugevat strateegiat. esimesena tahan öelda äh, siis äh, TTIP läbirääkimiste äh, tagasikajaks. tegemist on olulise ettevõtmisega ja paljud fraktsioonid tugevalt toetavad läbirääkimisi ja nende läbirääkimiste õigeaegset äh, lõpuleviimist, aga lisaks TTIP-le tahaksin ma küsida, kas on teil plaane selle kohta, kuidas äh, suurendada koostööd Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel? Äh, tegemist on väga olulise ajahetkega, kus me peaksime uurima kõiki võimalusi, kuidas tugevdada oma koostööd ja arusaamist kahe tugeva lääne liitlase vahel. ja minu teine märkus äh, kõrge esindaja Mogherini on esitanud strateegia, kuidas äh, ebasõbraliku kommunikatsiooni või propagandaga toime tulla. me muidugi hindame äh, kõrge esindaja igasuguseid püüdlusi äh, kõigepealt haldusvõimekust suurendada kui ka poliitilist arusaamist selles küsimustes, selles küsimuses, aga see dokument, mis on heaks kiidetud, keskendub peamiselt idapartnerlusele. minu arust äh, on propaganda väga tugevaks välispoliitika töövahendiks, mis on tihti kasutuses just Vene Föderatsiooni poolt ja suunatud lääne ühiskondade vastu. ning lääneriigid, eh, neid mõjutab ka propaganda. ja peaksime tõsisemalt vaatama mitte ainult seda, kuidas idapartnerlusriike aidata, aga eelkõige iseennast aidata. sellepärast, et me võime sattuda selle propaganda Eh, nähtamatuteks ohvriteks ja sellel on suuremad võimalused meie peal toimida. nii et küsimused siis laiendatud koostöö kohta ja selle kohta, millist eh, algatust me peaksime ise järgima. aitäh. Euh, aitäh, ma, ütleb härra Asperborn, ma alustan viimaste küsimustega, ma pean valima mõned neist välja, ma pean minema Guyanasse ja lennuk lähtub äh, lähtub äh,, läheb Brüsselist välja, nii et kui ma lennukist maha jään, siis ma ei saa proua Mogherinit esindada Karikomil, palun mõistvat suhtumist. mis puudutab TTIP-d, siis eile käisin ma Inta komisjonis ja kahe tunni jooksul toimus seal TTIP teemaline arutelu. kui te küsite minult minu arvamust, siis ma arvan, et see teema on väga konfliktirohke, isegi Euroopa Parlamendis, aga kõik sõltub minu arvates sellest, kas ollakse võimelised looma uue põlvkonna ISDS-i, on mõningaid mõtteid, need lähevad võib-olla õiges suunas ja ma, mul on suur usaldus Euroopa Liidu vastu eh, eh, ja nõukogu arvamus on loomulikult väga oluline ka, aga te, ma arvan, et teie siin Euroopa Parlamendis olete need, kes, kelle sõna tõesti on väga kaalukas Äh, sel, selles osas, kas me lõpuks ütleme jah või ei. ja nüüd on siin üks huvitav paralleel Euro-, USA-ga, äh, president Obama sai selle Trade Promotion äh, Authority, et tal on õigus öelda jah või ei, nagu ka Euroopa Parlamendil, ja ma olen teadlik sellest, et teie parlamendil ja komisjonil, nii palju kui ma tean, siis üheksa äh, komisjoni on olnud kaasatud sellesse teemasse, et teil õnnestub jõuda heale lahendusele. mis puudutab koostööd USA-ga, siis äh, tahaksin teile öelda, et äh, ja seda mainis ka härra Brock alguses, äh, et eile siiski jõuti kokkuleppeni Iraani tuumaküsimuses ja see on näide mis viimastel aastatel on olnud väga haruldane, et ameeriklased, venelased ja eurooplased on ühe laua ääres ja neil on julgust ja piisavalt vastupidavust pärast kolmeteistkümne aasta pikkuseid läbirääkimisi jõuda äh, kokkuleppeni, mis on hea rahule maailmas. ja mis puudutab Ukrainat, äh, Saakašvilit, äh, siis ma arvan, et komisjoni esimees juba vastas teile ning kui olla Tbilisis, siis seal on võib-olla mõningaid kõhklusi ja inimesi, kes ka hindavad teda samu, samuti ka Ukrainas. ma ei tahaks äh, sekkuda siin Ukraina sisepoliitikasse, president Porošenko võttis selle otsuse vastu ja ma soovin kõigile piirkondadele, mitte ainult Odessale, äh, palju edu. mis puudutab Srebrenitsat Bosnias, siis äh, ma tahaksin teile ainult öelda seda, et ma nägin televisioonis neid pilte ma kohtusin nagu kõik välisministrid mõni nädal tagasi peaminister Vutšitšiga. ma arvan, et tegemist on inimesega, kes teab, mis suunas ta minna tahab. tema käitumine on äh, on siiski olnud äh, võib-olla isegi eeskujulik, võiks öelda, sest et ta ei vastanud provokatsioonidele. ma loodan ka, et äh, see kokkule-, äh, kutse, mis edastati peaminister Vutšitšile Bosnia-Hertsegoviina presidendi, presidentide poolt, et toimuks kohtumine Belgradis, see on siiski väga tugev signaal ja meie peame teadma, kas me tahame äh, ellu viia selle, mis otsustati Salonikis äh, kahe tuhande kolmandal aastal ilma Serbiata, seda saavutada ei saa. Serbia loomulikult peab tegema edusamme, jätkama läbirääkimisi par-, Pristina partneritega, see on väga oluline ja ma arvan, et see on otsustava tähtsusega ka Serbia tee jaoks Euroopa suunal. mis puudutab Kosovot ja Küprost. Te küsite nende kohta Kosovo osas stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut äh, ei ole veel allkirjastatud. töö praegu on käimas ja ma loodan, et väga varsti meil õnnestub seda teha ähm, Luksemburgi eesistumise ajal. mis puudutab Küprost, siis äh, mind kutsuti eesistujariigi esindajana Küprosele, ma koordineerin seda nii äh, lõunapoolse kui põhjapoolse Küprosega, nii et äh, lähen sinna selgete sõnumitega, selge sõnumiga, mis äh, innustab mõlemat poolt jätkata seda väga, jätkama seda väga positiivset arengut kümme aastat tagasi meie eelmisel eesistumise ajal, Urmas siin rääkis sellest ajast, olime me väga lähedal kokkuleppele jõudmiseni, kümme aastat ja kokkuleppele ei ole jõutud, ma arvan, et tulnud on hetk mõlema äh, Küprosega ja Küprose presidendi ja tema äh, põhjapoolse avetivennaga edasi liikuda palju positiivsema dünaamikaga. mis puudutab Ukrainat, siis kui räägita, rääkida siin korruptsioonivastasest võitlusest Ukrainas, kui rääkida põhiseadusreformidest ja kohtusüsteemi reformidest, siis ei tohi unustada, et selles riigis on äh, Ehm, siiski sõjaline konflikt äh, olulisel osal territooriumist, äh, seda ei tohi unustada. vaja on innustada mm, Ukraina parlamenti ja erinevaid muid äh, poliitilisi asutusi mm, edasi liikuma, sest kui Kiievi ametivõimud seda ei tee, siis Euroopa või ükskõik kes teine ei saa neid reforme ära teha nendel peab olema piisavalt julgust ja energiat, et need reformid ära teha. mina ei tea viimaseid äh, arenguid, äh, ma tean, et äh, kui ma käisin Ukrainas, siis sel päeval oli kokkulepe IMF-iga ja kindlasti on vaja, vaja, vaja rahvusvahelist abi selleks, et Ukrainat aidata välja sellest august, kus nad on, aga meie omalt poolt peame teame, et kui me tahame Ukrainat stabiliseerida, siis see, sinna, siis selleks on vaja investeerida. ja mis puudutab Urmase küsimust, küsimusi, siis mul on väga hea meel näha mõningaid välisministritest kolleege nagu Anna Fatigat ja Edwardit teie hulgas siin mul on tõesti väga hea meel teid näha. ja mis puudutab seda uurimist, millest äh, sa rääkisid, Urmas, ma tean ühte asja. Hollandi välisminister on New Yorgis. New Yorgis ma käisin ise äh, julgeolekunõukogus, äh, me arutasime seda ja see uurimine, mille viib läbi sõltumatu rahvusvaheline amet, lennundusamet minu meelest Mm, tegeleb sellega. ja ma loodan, et me jõuame mingi tulemuseni, aga öelda nüüd, milline võiks olla tulemus, ma arvan, et äh, minul ei ole õigust küll äh, selles suunas minna, ma tean, et Holland äh, loodab välja selgitada, kes on vastutav selle eest, aga mina praegu ei saa asuda sellisele positsioonile, et mina võiksin teada, kes on vastutav selle kohutava tragöödia eest. aga ma loodan, nagu kõik kodanikud, et mingil hetkel on meil tõde teada ja et institutsioonid, kes teevad tööd, et nende töö kujuneks edukaks. mis puudutab konsulaat, siis see on ähm, arutelu, mis on käinud kümme aastat, me ei ole veel jõudnud äh, järel, mõistlike järeldusteni, mina isiklikult arvan, et välisteenistus peaks olema võimeline andma konsulaarabi Euroopa kodanikele kõigis, äh, ähm, kõigis äh, riikides. meie planeedil on mõningaid takistusi minevikus olnud, ma ei tea, kas meil äh, õnnestub nendest kunagi üle saada või mitte, aga see ka puudutab äh, meie mentaliteeti, et kui me räägime Euroopa kodakondsusest, siis äh, peaks ka välisteenistus olema see, kes peaks aitama kodanik, Euroopa kodanikke, kui neil on konsulaarprobleeme või mingeid pakilisi probleeme mul on veel üks küsimus, Anna Fatiga küsis äh, Serbia kohta üldiselt. ma kohtusin siseministriga siseministrite koh-, äh, nõukogul, ma ütlesin talle ja ma arvan, et ta teab seda isegi nagu ka välisminister, et vaja on, et eh, rahvusvahelise poliitika osas seisukohad oleksid eh, paremini koordineeritud nendes küsimustes, see on väga oluline. ma arvan, et Serbia hetkel peab kinni ainult kuuekümnest protsendist nendest eh, seisukohtadest ja olukord peaks paranema ja me peame tõesti väga tõsist tööd selle kallal tegema. mis puudutab ja Edward, aitäh komplimentide eest. mina olen optimist. ja tõepoolest, hoolimata kõigist probleemidest, mis Balkanil on, on ka väga positiivseid asju. ma arvan, et dialoog Pristina ja Belgradi vahel äh, võib äh, jõuda võib-olla mitte küll kohe, aga siiski ka positiivsete tulemusteni, ma loodan, et see algatus, millega tuli välja Bosnia-Hertsegoviina, millega tuldi välja, tulid välja inglased ja sakslased äh, ja mille eest vastutab Federica Mogherini, et see võib anda hoogu liikumaks õiges suunas äh, et inimesed Bosnia-Hertsegoviinas nõustuks sellega, et nad riik, elavad ühes riigis, mitte kolme või nelja, kolmes või neljas rahvusrühmas, mis üksteise kõrval elavad ja see on väga oluline. meil on vaja leida lahendusi, Sarajevas toimub kohtumine, mis võiks aitata meil ka äh, selle teemaga edasi liikuda. ja mis puudutab endise Jugoslaavia Makedoonia vabariiki, siis äh, tõesti müts maha teie tehtud töö ees ja veel kord tänan ka volinik Haani, sest äh, see oli tõesti väga raske töö, te ütlesite, et viis päeva pidasite läbirääkimisi. probleemiks on see, et meie eesistumise ajal peame me leidma võimaluse rääkida ka kreeklastega, sest et me ei saa ka anda kandidaatriigi staatust ühele riigile ja siis kümne aasta jooksul ei liigu üldse asi paigast. ma ei ütle, et Kreeka on selles süüdi, ma ei ütle seda, see ei ole minu asi, aga nüüd, kui Kreeka on võib-olla oluliselt teistsuguses olukorras, ma loodan, et äh, tulevikus on olukord palju parem ja et seal riigis tehakse jõupingutusi, Skopjas tehakse jõupingutusi ja see võiks olla võimaluseks üritada leida mingisuguseid lahendusi, mitte jätta seda riiki kõrvale, seda ei saa õigustada sellist ähm, arengut äh, ebakindla õigusriigi suunas, see ei ole Euroopa, mm, Euroopa ei ole selles süüdi, aga kui Euroopa saaks olla paremini kaasatud, saaks paremini aidata kaasa õigusriigi toimimisele selles riigis, siis võib-olla oleks meil olnud võib-olla kiiremini võimalik äh, lahenduseni jõuda, aga palju edu teie algatusele, ma arvan, et see on väga positiivne. aitäh! Jean, äh, nende selgituste eest, soovin sulle head reisi ja loodan, et äh, kohtume äh, sinuga varsti jälle. ja päevakorrapunkti juurde, mitmes päevakorrapunkt meil nüüd siis ongi? framework agreement comprehensive partnership partner, laiahaardeline partnerluse ja koostööleping ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahel. Barbara Lohpiller. aitäh, härra esimees, meil on see raamleping Vietnamiga, mida me peame arutama ja otsustama ning äh, ka seda pärast äh, kahekümne viie aasta pikkuseid äh, diplomaatilisi suhteid Euroopa Liidu ja Vietnami vahel. see leping allkirjastati kolm aastat tagasi, aga see jõustub alles siis, kui kõik parlamendid kõigis liikmesriikides ja kui Euroopa Parlament on selle heaks kiitnud. ja selle milleks on ilmselt vaja kolme kuni viit aastat. Vietnam on vajaliku ratifitseerimisprotsessi novembris kaks tuhat kolmteist lõpetanud, et Euroopa poolel on vaja nii palju aega ratifitseerimiseks, sellest partnerriik eriti hästi aru ei saa ja võib-olla me peaksime seda probleemi pikkade ratifitseerimisprotsessidega arutama ka kõrge esindaja Mogheriniga, kui tege-, kui me arutame meie ühist äh, välis- ja julgeolekupoliitika aastaaruannet, see ei puuduta mitte ainult seda lepingut, vaid äh, see on üldiselt probleemiks leping Vietnamiga on äh, raamiks Euroopa Liidu ja Vietnami vahelistele suhetele, lisaks sellele on alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast läbirääkimised, mis puudutavad äh, vabakaubanduslepingut, mille kallal, millega tegelevad Väliskaubanduskomisjoni kolleegid. erinevalt äh, väliskaubanduslepingust on laiahaardelisel partnerluse koostöö raamlepingul inimõiguste klausel artiklis üks ning artiklis kakskümmend seitse viidatakse sellele, et inimõiguste klausli rikkumisel on võimalik võtta võtta vastavaid meetmeid selleks, et tagada äh, mõlema lepingu kattuvus on väga oluline, et vabakaubanduslepingul, äh, lepingus luuakse õiguslik side äh, partnerluse koostöölepinguga selleks, et see inimõiguste kaitse oleks ka õiguslikult kehtiv. ma loodan, et see, et me saame komisjonilt selle kohta kinnituse. me hääletame kas poolt või vastu ning äh, põhjalikuma raporti raportöörina soovitan hääletada poolt. see raport, mida me täna arutame, tegeleb detailselt kriitiliste probleemidega, mis puudutab tulevasi Euroopa Liidu Vietnami vahelisi suhteid ning selle raporti projekti kohta on olemas konkreetsed eeskirjad ja need puudutavad ka raporti pikkust. kahjuks pidin ma rohkem kui poole võrra oma esialgset äh, projekti lühendama ning seetõttu mõningaid teemasid oli võimalik väga lühidalt käsitleda ja mõningaid teemasid ei olnud üldse võimalik mainida. ja seetõttu ma loodan, et äh, variraportöörid oma äh, muudatusettepanekutega muudavad minu raporti täielikumaks Vietnam viimastel äh, aastakümnetel on teinud väga suuri äh, arenguid, mis äh, puudutavad aastatuhande eesmärkide saavutamist, vaesuse vähendamist, majanduse arengut, sotsiaalkindlust, kaitset, tööhõivet, haridust ja tervishoidu valitsus aga on teadlik ka sellest, et uuenduspoliitika nii-öelda toim-, niinimetatud toimoi poliitika on toonud endaga kaasa ka negatiivseid arenguid, näiteks on suurenenud vaeste ja rikaste vaheline lõhe ning äh, halvenenud on keskkonna olukord ning vaja on seaduslikke algatusi selleks, et äh, vältida täiendavat keskkonna äh, kahjustamist. korruptsioon on endiselt väga suureks probleemiks. selles raportis väljendatakse muret ka äh, maaomandi võõrandamise ja muude omandi võõrandamise äh, pärast Vietnami ametivõimude poolt. Vaba, vabadusi piiratakse väga tugevalt, muuhulgas ka arvamuse ja sõnavabadust. pressivabaduse indeksis on Vietnam Vietnami, Vietnami koht sada seitsekümmend viis saja kaheksakümnest, ametiühinguid, sõltumatud ametiühinguid lubatud ei ole ja üle viiekümne inimese on surma mõistetud. võttes arvesse kestvaid inimõiguste rikkumisi, on seda olulisem, et komisjon äh, Euroopa Liidu ombudsmani nõudmisi järgiks, et ka vabakaubanduslepingu kohta eh, Vietnamiga tuleks korraldada inimõiguste alane uuring ning ma loodan, et laiendatud koostöö Euroopa Liidu ja Vietnami vahel saab toim-, eh, partnerluse koostöölepingu alusel ta-, tagab eh, parema koostöö ja mm, avaldab head muljet ka ha-, Eh, heale haldustavale ja inimõigustele. Vietnam on praegu ka eh, ÜRO Inimõiguste Nõukogu eh, liige ja seetõttu on neil ka oma huvi selle vastu, et perioodilisi läbivaatamisi soovitusi ellu viia. see võiks anda panuse reformide läbiviimisse seal. ka Euroopa välisteenistus võib sellega seoses väga olulise panuse anda näiteks äh, kui loodakse kaebuste esitamise mehhanism, mida äh, puudutatud isikud ja organisatsioonid saavad kasutada, kui erinevate Euroopa Liidu programmide tõt-, kaudu seal inimõigusi rikutakse. raportis rõhutatakse ka Vietnami konstruktiivset rolli, kui tegemist on Lõuna-Hiina mere konfliktse olukorras, konfliktiolukorras lahenduste leidmisega. ma loodan, et äh, et välisteenistuse ja selle komisjoni vahel saab olema tihe koostöö, mis puudutab äh, partnerluse ja koostöö raamlepingu äh, ellurakendamist äh, ja soovin tänada ka variraportööre, aitäh! härra Preeda, suur aitäh, esimees! ma tahaksin tänada proua Lohpiilerit selle raporti eest, mille ta on koostanud ütleksin, et on oluline, et me toetame selle äh, koostöö ja partnerluslepingu ratifitseerimist Vietnamiga selleks, et mõlemad osapooled saaksid selle lepingust või selle lepingu ellurakendamisest võimalikult kiiresti kasu. Äh, tegemist on äh, üldise lepinguga, mis laiendab oluliselt Euroopa Liidu ja Vietnami vahelisi suhteid, õig-, hõlmab erinevaid valdkondi, majandust, kaubavahetus, investeeringud, aga ka energeetikat ja koostööd julgeoleku küsimustes. mulle näib kohane rõhutada siin selle lepingu ja partnerluse mõningaid olulisi aspekte kõigepealt seda, et on vaja läbi viia reformid ja seda on proua Lohpiirel oma raportis väga hästi rõhutanud see on äh, kirjas äh, lepingu esimeses artiklis, inimõiguste põhimõtete austamine on samuti väga oluline element. ei tohiks unustada, et äh, vaatamata riigi majanduslikule edule tugineb Vietnam siiski ühe parteisüsteemile ning ja kohtu täidesaatev ja seadusandlik võim ei ole lahutatud nii et, et me ei saa siin rääkida tõelisest demokraatlikust riigist. nüüd jah, need, kes astuvad vastu kommunistliku partei seisukohtadele, neid karistatakse üsna rängalt. Vietnam peab tegema suuri samme kohtusüsteemi eh, reformis, samuti lõpetama usuvähemuste tagakiusamine, sealhulgas ka kristlike vähemuste tagakiusamine. inimõiguste alaline dialoog, millele raportöör viitas, on äärmiselt oluline, mida me peame kasutama hästi pragmaatiliselt suhted Euroopa Liidu ja Vietnami vahel on kestnud juba kakskümmend viis aastat ning see partnerlus- ja koostööleping äh, toob mõlemale poolele kasu majanduse ja kaubanduse kontekstis, samuti konkurentsivõime vallas, niisiis tegemist on äh, Äh, lepinguga ja ka äh, vabakaubanduslepinguga, mille üle läbirääkimisi peetakse, võimaldaks Euroopa ettevõtetel omada priviligeeritud juurdepääsu väga dünaamilisele Vietnami turule, kus äh, rahvaarv pidevalt kasvab. tegemist on siis demograafiliselt väga dünaamilise riigiga ning me peaksime tõesti, väga oluline on, et Vietnami valitsus soodustaks välismaaseid investeeringuid, seda tuleb kindlasti tervitada Äh, partnerlusleping ja samuti vabakaubandusleping on väga olulised aspektid Euroopa Liidu ja ASEAN-i riikide vahelistes suhetes. Euroopa Liit peab tugevdama oma koostööd ASEAN-iga sellistes küsimustes nagu merejulgeolek, võitlus terrorismiga või küberjulgeolek. Äh, Vietnam mängib olulist rolli piirkonna geopoliitilises struktuuris, näiteks kas või territoriaalsed vaidlused, mis käivad äh, Lõuna-Hiina mere üle. me peame Äh, arvestama, et tegemist on tõsise ohuga rahvusvahelisele kaubavahetusele ja meil on vaja leida ko-, äh, lahendus, mis on kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Äh, praegu on rahvusvaheline õigus ko-, sattunud ohtu seoses Hiina territoriaalsete nõudmistega. Vietnami Kommunistliku Partei kongress, mis toimub kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jaanuaris, on oluline samm äh, riigi tulevase poliitilise suuna osas ja ka äh, riigi jaoks. sest et siit võime teha, sellest kongressist võime teha mõningaid järeldusi. niisiis äh, see leping annaks meile võimaluse suurendada oma mõjuvõimu Aasias ning edendada õigusriigi põhimõtteid ja samuti inimõigusi ja merejulgeolekut niisiis lõpetuseks tahaksin ma öelda, et äh, ma olen selle raportiga rahul äh, ja äh, koos Loh-, proua Lohbiril ja teiste raportööridega jätkame tööd, aitäh! aitäh, ütleb härra Bellini, ka mina toetan seda Äh, üldist lähenemist, mis raportööril on. meie eesmärk on äh, saavutada selle kokkuleppe sõlmimine. loomulikult on Vietnam üsnagi keeruline riik. Vietnam on teinud suuri samme edasi, mitte ainult majanduse vallas, või majandusnäitajate vallas, vaid ka ühiskonna vallas ning me ei tohiks unustada, et tegemist on riigiga, millel on väga traagiline ja raske ajalugu. Vietnam peab tegelema põhiseaduslike küsimustega, neil on vägagi eesrindlik põhiseadus, aga mõnikord jääb see põhiseadus vaid paberi, paberi, me oleme selle, sellega kokku puutunud ka Euroopa ajaloos, aga Vietnami põhiseadus, nii palju kui mina aru saan, on tõesti on ähm, äh, väärtuste edendamise vahendiks. ma arvan, et me oleme siin äh, raportis välja toonud mõned soovitused ja mõned tingimused Euroopa äh, Liidu äh, kogemusest. kui me sõlmime kaubanduslepinguid äh, riikidega, mis ei ole veel taganud kõiki õigusi ja vabadusi ja ka inimõigusi, siis nende õiguste austamine on üks meie põhieesmärke. läbirääkimised Vietnamiga jõuavad lõpule ning loodetavasti äh, need tingimused kiidetakse terviklikult heaks. ma loodan, et selle raporti vaim äh, aitab seda protsessi edasi viia ning loomulikult äh, proua Lohpiiler on Äh, siin ja sisse pannud ka mõningad häiremehhanismid, ma loodan, et meil õnnestub tõesti leida tasakaalustatud lähenemisviis ja kui ma räägin tasakaalustatud lähenemisviisist, siis ma ei räägi mitte sellest, et me peaksime probleemid tähelepanuta jätma, aga ma leian, et kõikidele riikidele tuleks läheneda samamoodi eelseisvatel nädalatel ja kuudel pöörame me väga palju tähelepanu ka Hiinale ning äh, äh, seda, et Hiinale antakse vabaturu äh, staatus. me räägime ka keskkonnaõigustest, töötajate õigustest, inimõigustest. siis need riigid on selles kõiges väga keerulises olukorras. ning võib-olla Äh, võib-olla juhtkond ei ole probleemidest niivõrd teadlik ning äh, Euroopa peaks seetõttu üritama saavutada tõesti selle lepingu osas äh, edukat tulemust, nii et, et ma toetan seda raportit, rõhutan, et siin peab olema tasakaal ja siin raportis tõesti käsitletaksegi teemasid tasakaalukalt ja ei kasutada topeltstandardeid. härra Bashir järgmisena, aitäh, esimees Äh, mina tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest selle resolutsiooniga. Äh, see resolutsioon annab põhjaliku ülevaate inimõiguste teemast, mis puudutavad tänast Vietnami. Äh, kuigi see riik on rahvusvahelises kaubanduses vägagi eesrindlik, on mure, et kommunistlik valitsus jääb maha oluliste sotsiaalreformide elluviimisel see pikk nimekiri äh, äh, hõlmab ka etnilisi vähemusi, keda eiratakse või jäetakse tähelepanuta kommunistliku valitsuse poolt äh, ning väga tõsised on neil probleemid ka kirjaoskusega, koolis käimisega, on infot selle kohta, et inimestel ei lubata oma emakeelt kasutada, toimub maade hõivamine Äh, Vietnami kommunistlik põhiseadus äh, ütleb, et kogu maa kuulub riigile ja ei saa mainimata jätta ka neid teemasid, mis on seotud ajakirjandusvabadusega ning äh, parteiametnike korruptsiooniga. sellele vaatamata peaks jah, valitsus sundima nende probleemidega tegelema, aga partnerlus- ja kooperatsioonileping eh, Äh, ei tohiks siiski äh, välistada väga põhjalike reformide elluviimist. reformid peavad tulema seestpoolt ja mitte Brüsseli võimukoridoridest ning äh, Euroopa Liidu Vietnami vabakaubandusleping suudab äh, Vietnami inimeste päästmiseks rohkem ära teha ja anda neile äh, võimaluse kaubandusega vaesusest välja rabeleda kui ükskõik mis muu vahend. vabakaubandusleping äh, võimaldab ka olukorda ette prognoosida ja tagab stabiilsuse, mida meie investorid vajavad selleks, et oleksid tõesti kõigil võrdsed tingimused avaliku sektori, erasektori ettevõtete vahel me peame arvestama ka sellega, et väga paljud töökohad Euroopas sõltuvad kõigest sellest. meil on vaja ambitsioonikat peatükki, mis käsitleb päritolumaa äh, põhimõtet. nii et, et hoolitsegem selle eest, et see äh, koostöö- ja partnerlusleping ning vabakaubandusleping on osaks strateegiast, mis tagavad heaolu ja jõukuse kodanikele nii Vietnamis kui Euroopas. aitäh! aitäh! Niina Kill, tahaksin kõigepealt tänada raportööri selle raporti eelnõu eest ja tahaksin öelda, et mul on väga hea meel, et me seda teemat täna arutame, arvestades seda, et Euroopa Liidu ja Vietnami suhete olulisus mõlema poole jaoks aina kasvab ning ma tõesti toetan seda partnerlus- ja koostöölepingut. ma arvan, et Äh, Vietnami jaoks on suhete süvendamine Euroopa Liiduga prioriteet, arvestades seda, et Vietnami ees seisab väga palju väljakutseid nii majanduse vallas kui ka poliitika vallas. Äh, vaesus äh, on vähenenud, aga siiski on tõsiseid probleeme veel ebavõrdsusega ja Vietnam seisab silmitsi suurte väljakutsetega ka tööjõu vallas, sest et töö, tööealine elanikkond kasvab rohkem kui miljon aastas ülemaailmne majanduslangus on oluliselt mõjutanud äh, Vietnamu Vietnami eksporti, SKT kasvas kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ainult pisut üle viie protsendi ja see on Aasia majanduskriisi lõpust üks kõige aeglasemaid kasvutemposid selle maailma äh, osa jaoks. mis puudutab Euroopa Liitu, siis Vietnam on meie jaoks oluline partner Aasias ning on selge, et Äh, Euroopa Liidu ja Aasia suhetes äh, on sellist, äh, selle partnerluse edendamine oluline, see on meie strateegilisest tähtis. aga mul oleksid ka mõned tähelepanekud seoses selle raporti eelnõuga ja ma tõesti toetan neid ambitsioonikaid eesmärke, mis raportöör inimõiguste vallas paika on pannud ning ma arvan, et meil on tõesti vaja selget väljavaadet selles osas, kuhu me sooviksime viie aasta pärast välja jõuda. samuti peaksime vaatama, kuidas me toetame Vietnami jätkusuutlikku vali, vali, arengut ja häid valitsemistavasid. see kõik on väga oluline, sest ainult siis, kui me seda teeme, õnnestub meil saavutada need standardid, millest raportis juttu nii et, et ma arvan, et seda aspekti peaks rohkem rõhutama ja ma tervitan punkti neli, kus räägitakse sellest, et tuleb äh, suurendada Vietnami suutlikkust heade valitsemistavade ja avaliku halduse vallas ning punktis kakskümmend üks äh, räägitakse sellest, et tuleb äh, pöörata suurt tähelepanu jätkusuutlikule energeetika arengule. ma arvan, et me peaksime tegelikult pöörama tähelepanu ka sellele, et äh, tuleb tegeleda korruptsiooniga, soolise ebavõrdsusega, äh, keskkonnaprobleemidega ja kui me tahame nende probleemidega tegeleda, siis me peame hoolitsema selle eest, et selleks on ka piisavalt rahalisi vahendeid. Äh, Veetamine tuleb eraldada piisavalt vahendeid, et nende probleemidega tegeleda. iseäranis peame hoolitsema selle eest, et me osutaksime neile tehnilist abi ja äh, mitte ei suurendaks, vaid äh, arenguabi eelarvet kolmekümne protsendi võrra, nagu siin raportis kirjas on, nii et, et me peame tegema rohkem äh, selleks, et lahendada neid probleeme, mis on seotud inimõigustega ja arenguga ja energeetikaalaste arengutega. aga minu arvates on samuti oluline, et kui me seda teeme, siis pöörab komisjon tähelepanu ka Euroopa Liidu programmide nähtavusele Vietnamis. ma tean, et me konkureerime terve rea teiste suurte riikidega ning võib-olla peaksime tagasi tulema selle juurde, kuidas me oma raha eraldame. ma toetan raportööri üleskutset äh, loomaks äh, juriidilist äh, sidet partnerlus- ja koostöölepingu ja vabakaubanduslepingu vahel ja samuti võimalust peatada vabakaubandusleping, kui rikutakse tõsiselt inimõigusi. ma arvan, et komisjon peaks samuti koostama eh, inimõiguste olukorra raporti seoses eh, vabakaubanduslepinguga, nagu Euroopa Liidu ombudsman seda on nõu-, nõudnud. ja tahaksin eh, komisjonilt teada ka, mis on saanud sellest arvamusest, mida kolmekümnendaks juuniks volinik Malmström pidi avaldama ei ole päris selge, kuna see arvamus avaldatakse, ma tean, et see ei ole avalikkusele mõeldud dokument, aga oleks siiski kasulik, kui ka meie selle info saaksime ning lõpuks kokkuvõtteks tahaksin veel kord rõhutada inimkaubanduse teemat ja ma arvan, et teised kolleegid on selle teema samuti tõstatanud. Te teate, et tegemist on riigiga, kus leiab aset kõige rohkem inimkauplemist ja me tõesti peaksime siin Vietnamil aitama selle probleemiga toime tulla ja me peaksime Euroopa Liidu liikmesriikide poole pealt sellele ka koordineeritult reageerima, nii et, et ootan äh, koostööd raportööriga, et äh, näha lõplikku teksti, aitäh! aitäh, äh, proua Lohpiir, tehke palun kiiresti, sellepärast et kell viis tahaksin teid teavitada see tahaks härra Kukan teavitada teid sündmustest Skopjes. aitäh kõigile variraportööridele selle tagasiside eest ja proua Kill, ma ütlesin juba alguses, et ma selle, ma pidin seda raportit lühendama, sellepärast et sellisel resolutsioonil on ette nähtud pikkus jah, ähm, äh, oleks väga tore, kui te nendel teemadel, mida mainisite, esitatakse muudatusettepanekuid. jah, inimkaubanduse osas on tõesti oluline, et me viitaksime siin ka Aasia poole algatustele. Äh, neil on olemas ka oma konven-, äh, konventsioon inimkaubanduse kohta, mis peaks vastu võetama sellel aastal, aitäh. härra Kukan, palun No, no, it's five minutes gone. When we start, then it's over. Excuse me, uh, yeah, chair. Please talk a little bit Perhaps longer. <laughs> proua Lohpiirel, võite rääkida pikemalt, ütleb esimees. Äh, küsime äkki komisjoni esindaja tahab midagi täiendada, olge hea, palun, väga hea mõte. Good afternoon to everybody, I am here to represent tere pärastlõunat! Äh, esit-, esitan praegu täna siin Kaubanduse peadirektoraati ja kuna me oleme kahepoolsetel äh, läbirääkimistel väga erilises positsioonis praegusel hetkel, kui me just kõneleme, minu kolleegid äh, peavad viimast läbirääkimiste vooru Hanois ja pärast seda loodame me, et tuleb ka poliitiline struktuur selle kohta, kuidas leping välja hakkab nägema võtan arvesse kõiki kommentaare, mida on teinud raportöör ja variraportöörid ja nagu te teate, niikaua kui läbirääkimised äh, käivad, ei saa ma sajaprotsendiliselt äh, kinnitada, et äh, selles lepingus sisaldub see või teine. aga ma olen täiesti kindel, et seal saavad olema sätted, mis on otseselt või ka kaudselt seotud inimõiguste ja jätkusuutliku säästliku arenguga see, mida me oleme pannud läbirääkimiste lauale eh, Vietnami kolleegidega, on esiteks see, mis on vabakaubanduslepingu preambulis kirjas, me kinnitame mõlema osapoole pühendumust rahvusvahelistest inimõiguste konventsioonidest kinni pidada, esiteks. teiseks, ma olen väga selgelt kuulnud siin täna üleskutset õiguslikuks ja institutsionaalseks eh, eh, sidusaks äh, lüliks läbi ka vabakaubanduslepingu ja partnerluse koostöölepingu vahel, kus on kirjas ka klauslid, mis võimaldavad võtta meetmeid äh, näiteks partnerluse koostöölepingu või vabakaubanduslepingu peatamiseks, juhul kui inimõiguste klausleid ei täideta. Äh, me oleme need nõudmised esindanud, esitanud lepingu jaoks ning me oleme kindlad, et nende kahe lepingutüübi vahel seal see side ka tekitatakse samuti on kutsutud üles Eh, vabakaubanduslepingu raames eh, sõltumatu vaidluste lahendamissüsteemi loomiseks. meil ei ole mitte ainult eh, säästliku arengu peatükkides, vaid kõikides institutsionaalsetes peatükkides toodud välja see, et eri institutsioonide loomine, näiteks Kaubanduskomisjon või teised komisjonid vastavalt peatükkide temaatikale, on olemas sätted, mis võimaldavad kõikidel osapooltel omad äh, vaidlused või kaebused esitada ka inimõiguste küsimuses. seal on kaks siseriiklikku nõustamisrühma, üks siis komisjoni juures ja üks Vietnami juures endas ja nii on võimalik, et kohalikud kogukonnad saavad inimõiguste kohta kaebusi esitada ka vabakaubanduslepingu äh, sätete järgi vabakaubanduslepingus on ka läbipaistvuse sätted, mis garanteerivad võimaluse iga üldrakendusmeetme kohta kaebust avanda, ava, kaebust esitada ning osapooled peavad selliseid kaebusi ka arvestama. mis tähendab, et kui äh, mingis regulatiivses raamistikus õigusaktis äh, Äh, rikutakse neid põhi, põhimõtteid, siis on osapooltel õigus äh, kaebust esitada ning seda võetakse ka arvesse. kui mõjutatud kogukonnad või grupid äh, kaebuse esitavad, siis seda on võimalik teha täiesti struktureeritud raamistikus. Nende meetmete ülevaatamine ja apellatsioon on ka olemas, nende vastu saab apellatsiooni esindada, esitada ja läbipaistvus äh, peatükis on olemas ka vastavad sätted. see on siis partnerluse koostöölepingus äh, kirjas, aga meil on ka teisi töövahendeid ja võimalusi, kus me saame äh, säästliku arengu ja inimõiguse seada, inimõiguste küsimused seada oma tähelepanu keskmesse suhetes Vietnamiga äh, me teame, et proua Lohpiiler äh, kaheteistkümnendal mail osales äh, üritusel, mis äh, oli ka meie erinevate peadirektorite poolt toetatud. Mm, sellel seminaril me arutasime, kuidas kahepoolsetes suhetes Vietnamiga inimõiguste küsimust lahendada. me oleme kokkuvõtte dokumendi pannud kokku vabakonna organisatsioonid tegid omad ettepanekud ja need on ka sinna kaasatud see on Kaubanduse Peadirektoraadi kodulehel juba kättesaadav kõigile ja paneme nüüd praegusel hetkel kokku raporti eelnõud, äh, kus on täpselt välja toodud, millised sätted vabakaubanduslepingus on inimõigustele ja jätkusuutlikule arengule äh, suunatud, kuidas neid kasutatakse ja kuidas rakendatakse ning erinevad äh, kaasnevad meetmed, mis sellega kaasas siis käivad. ärgem unustagem, et kui me räägime arengukoostööst, siis äh, siin on päris suur summa raha ette nähtud sihtotstarbeliseks kasutuseks, mm, selleks, et äh, täita inimõiguste ja säästva arengu projekte ning meil on äh, tihendatud koostöö vabakaubanduslepingu järelmeetmena me tahame tagada, et tehniline abi ja vabakaubanduslepingu rakendamine käib käsikäes, äh, eriti just siis fokusseerides äh, kahele valdkonnale, inimõigustele ja säästvale arengule. tuleksin nüüd äh, tagasi ka inimõiguste mõjuhinnangu juurde, teame, et see on meile kõige, kõigile südamelähedane meie volinik Malmström hiljuti, kui ta Inta komisjoni ees parlamendis rääkimas käis, ütles väga selgelt, et äh, kaubandust peaks kasutama ka selleks, et äh, meie kahepoolsetes suhetes tuumväärtusi rõhutada. kahe tuhande esimesest aast-, üheteistkümnendast aastast oleme me äh, inimõiguste mõjuhinnangut kaasanud kõikidesse mõjuhinnangutesse, mida me kaubandusläbirääkimiste puhul kasutame kolmandate partneritega Vietnami juhtum on väga erinev ja eriline, sellepärast et läbirääkimised jõuavad lõpule ja kui meie volinik Malmström ütles väga selgelt kaheteistkümnenda mai seminaril, et läbirääkimised on edasi läinud ning need jõuavad õige pea lõpule, seega selles faasis meil mõjuhinnangut ei ole, aga me hakkame sellega tegelema kohe järgmise EXPO-st hinnangu äh, Äh, faasis, niipea kui läbirääkimised on lõpule jõudnud, suur tänu. suur tänu, ütleb esimees. meil on mõni minut aega, sellepärast et härra Kukk on viieteistkümne minuti pärast peab äh, küll lahkuma, aga ta peaks andma meile ülevaate äh, sellest, millisele kokkuleppele jõuti ja kohe jõuab kohale ka härra Haavit, aga palun, härra Kuukan, teil on kõigepealt sõna many. Come. Who can start? Please. Okay. härra Kukan, palun. suur tänu, esimees. Äh, toimus äh, järjekordne läbirääkimiste voor, alguses oli see juba mitu kuud tagasi. kõigepealt äh, kolm parlamendiliiget kohtusid oma kolleegidega keda olid delegeerinud poliitilised fraktsioonid äh, äh, Gruevski ja Zora Antsajev, opositsioonijuht. teisel juunil kirjutati alla kokkulepe kõigi nelja fraktsiooni nimel, kõige tähtsamad poliitilised fraktsioonid siis Makedoonias, koos äh, valitsusparteiga, mida juhtis peaminister ning äh, härra Saev opositsiooniliider ning kaks Albaania äh, partei liidrit ja üks on ka valitsuskoalitsiooni liige. ja need neli inimest kirjutasid alla kokkuleppele, mis äh, oli seotud varajaste valimistega. lepiti kokku, et järgmise aasta aprillis need aset leiavad ning see teema, milles toona kokku ei lepitud, oli see, kuidas valitsust organiseerida nii, et riiki saaks ette valmistada valimisperioodiks. sellest eile räägitigi ja ka täna äh, hommiku varajastel tundidel. ma ei tea, kui süviti me peaksime siin detailidesse laskuma, aga härra esimees, juht juhtivale parteile oli kõige tähtsam äh, teema peaministri tagasiastumine ja kui tema ja tema valitsus peaks astuma tagasi selleks, et äh, võimaldada ajutise või vahevalitsuse moodustamist, mis valmistab siis ette valimiseelse perioodi. minu hinnangul on opositsiooni juhi Saajevi jaoks kõige tähtsam teema siin see, et eriprokuröri amet loodi. tema ülesanne on uurida pealtkuulamisi, mida, mille kohta juba ta avaldas infot pikka aega ning et ka tõendada, et sellised lindistused on autentsed ja või on nad siis äh, võltsitud Need teemad olid ilmselt kõige raskemad, aga kokkuvõttes oli võimalik ka kokku panna ajakava opositsiooni tagasipöördumiseks parlamenti, kui kokku lepiti selles, et mitte ministrid, aga aseministrid, need kohad antakse opositsiooni inimestele niimoodi, et nad saavad osaleda täielikult äh, õigusloome protsessis ja lepiti kokku samuti ka selles, et äh, siseministri äh, positsioon, mis on tegelikult kõige olulisem valimisteks valmistumisel, antakse opositsiooni kätte. aga seda eeldusel, et tegemist oleks professionaalse ja tehnilise Äh, kogemusega inimesega, kellel on ka olemas professionaalne kogemus äh, siseministri jaoks tähtsatest teemadest. opositsioon nimetab ta ametisse pärast seda, kui peetakse ka valitsusparteiga läbirääkimised ja sellel äh, ministril on siis täielikud pädevused siseministri ülesannetes toimima muud või teised äh, aseministrid, kes äh, ministeeriume juhivad, äh, Tööhõiveministeerium, Rahandusministeerium, põllumajandus ja sotsiaalküsimused. teemad ja lahtised küsimused nende ministeeriumite ümber lahendatakse Äh, opositsioon nimetab aseministri ja valitsusparteil on võimalus äh, siis oma esindajad nimetada ka ministeeriumisse, kellel on väga olulised äh, pädevused, sealhulgas neil on ka vetoõigus. kui valitsus on omad esindajad nimetanud, siis sama tasemega positsioon antakse ka sotsialistlikule parteile väga oluline on pidada kinni tähtaegadest, sellepärast et esimene september on esimene olulisem äh, tärmin, kus äh, opositsioon peaks pöörduma tagasi parlamenti selleks, et olla kohal oluliste teemade arutamisel ning äh, seda peaks otsustama ka parlamendis. et nii on võimalus siis äh, kõike enne valimisi ette valmistada meie jaoks, nagu ma juba varem ütlesin, on väga tähtis see, et me hoiame silma peal sellel, kuidas seda kokkulepet rakendama hakatakse, sellepärast et me mäletame ju kõik väga hästi ja ma tean ka, et teie esimees mäletate seda, et äh, volinik Füülega äh, äh, Richard Howitti äh, ja ka Jerzy Puuseki esindamisel kirjutati alla Füürumi äh, poliitilised parteid kirjutasid alla kokkuleppele, mis äh, võimaldasid äh, vältida opositsiooni mitteosalemist nendel toimuvatel valimistel, aga seda kokkulepet ei rakendatud praktikas. seda ei tohi mitte lasta korduda, sellepärast et see oleks kogu riigi jaoks väga halb. ja selles valguses ma loodan, et Makedoonia saab tõesti võimaluse integratsiooniprotsessiga jätkata Euroopa teel. ajastus on siin väga tähtis, sellepärast et oktoobris, nagu me teame, komisjon äh, annab välja omad äh, eduaruanded, NATO liikmelisus on riigile väga tähtis, nad endiselt ootavad äh, selle kohta signaale ja ma arvan, et seda olukorda tuleks kasutada ka selleks, et survestada nimeküsimuse lahendamist, mis praegu blokeerib äh, Makedoonia liikumist äh, Euroopa integratsiooni teel ja ka NATO liikmelisust. nii et kui nad kõigega hästi hakkama saavad, siis tuleb kindlasti edasi töötada ka just äh, nimeküsimuse lahendamiseks. härra esimees, ma arvan, et peamised asjad saidki öeldud Richard, palun. suur tänu. hea meel on olnud töötada koos Edward Kukaniga ja Ivo Vaigl, ALDE fraktsiooni raportöör, kes ei ole küll siin. ma arvan, et vahendustegevust oli meil viis täit tööpäeva, pikk aeg, aga ma arvan, et meeskonnana me toimisime väga tõhusalt ja kiidan neid kõiki ja nende fraktsioone ka. enne kui läheme konkreetsete teemade juurde, siis ma arvan, et parlament äh, tuleb väga hästi sellest olukorrast välja. Äh, härra Prokk, ma arvan, et teile jäi sellest juba teada. Äh, me kahetseme, et me ei tulnud kohe selle protsessi alguses teie juurde, aga me õppisime küll, kuidas otsustusprotsesse peavoolustada parlamendis, kui neid menetlusi on niimoodi kasutatud, nagu Edward ütles, mitte esimest korda ei tasalülitata opositsiooni ja ma arvan, et äh, meil õnnestus midagi teha, mis ilma parlamendiliikmeteta ei oleks õnnestunud. nii et äh, äh, formaalsed läbirääkimised toimusid laua taga, jah, aga kui paus tehti, siis Rahvapartei sõsarpartei juurde läks Edward Kukan, rääkis nendega otse, kuulas nad ära Äh, avaldas mõistmist ja tegi ettepanekuid, mina sain teha sama sotsiaaldemokraatidega, siis opositsiooniparteiga ja niimoodi saime me äh, väheke ladusamalt äh, üksteise mõistmiseni jõuda. me ei taha küll enda õlgadele kogu au võtta, aga meie parlament aitas asju hõlbustada ja ma arvan, et härra Haan äh, tahaks kasutada samasuguses olukorras jällegi parlamendiliikmeid, kuigi loodame, et selliseid olukordi rohkem ei teki. nii et nii palju siis parlamendi vaatenurgast. ma ei taha Eduardi detailidele äh, liiga palju lisada juurde, ta sisuliselt äh, väga hästi juba äh, andis ülevaate, detailseks liiga ei lähe, siin peab jääma ka asju konfidentsiaalseks ka eri parteide vahel, aga kolme tähtsamat asja tahaksin öelda. esiteks, tegemist on äh, killustatud demokraatiaga riigiga, kus igasugune usaldus tegelikult ja usk ja äh, kindlus äh, erinevatesse parteidesse puudus, puudus usaldus valitsuspartei ja opositsiooni vahel, see oli väga halb demokraatiale kui ka Euroopa Liidu perspektiivile ja nii, nagu kolleeg siin ütles, kaks aastat tagasi oli alles äh, selline äh, igasuguse suhte, suhete katkemine ja me teame äh,, kui oluline on äh, see, et äh, see riik ja selle piirkonna riigid, äh, mis saavad varem või hiljem Euroopa Liidu liikmeks, äh, oleksid kaasatud, oleksid stabiilsed, meil on vaja rohkem võib-olla olla karm ja karmikäelisem selles protsessis me seda ka nägime aga inimesed meie parlamendis ja siin saalis peaksid aru saama, kuivõrd äh, õrnadel alustel on demokraatia selles riigis ja ka naaberriikides. kui pealtkuulamisskandaal äh, esimest korda avalikkuse ette ilmus, siis ma pean ütlema, et ma ei näinud, et seda taktikat kasutab äh, opositsioonipartei, et osaliselt ja valikuliselt äh, neile lekitatud lindistusi avalikustatakse. ma ei kommenteerinud seda, aga see oli poliitiline takt-, taktika ja ma ei tahtnud uskuda, et see nii saab olla alguses, aga tundub, et nende lintide sisu on niivõrd tõsine eh, väidetavate kuritegude ja korruptsioonijuhtumite kohta ja meediavabaduse küsimused äh, riigis on niivõrd äh, sügavad, et äh, see taktika oli õigustatud, muidugi valitsuspartei oleks sellega üldse nõus olnud, aga ma peaks ütlema, et nende lindistuste sisu on niivõrd tõsine, et ehk erandlikud meetmed Äh, olid sobivad äh, kasutada. ja väga raske on meil seda järgida, väidetavalt äh, kakskümmend tuhat illegaalset juhtumit leidis aset riigis, mis on lindistustel salvestatud ja meil oli väga raske näha neid süüdistusi, mis avalikustati, aga Euroopa Komisjoni õigusekspertide meeskond ning austatud äh, komisjoni peadirektoraat, kes neid raporteid avaldas, tõi välja peamised äh, küsimused ja igaüks, kes on Makedooniast huvitatud, palun lugege seda raportit, sellepärast et see peaks meile kõigile andma ülevaate, kuidas äh, riigis nende teemadega ümber käia ja suhtuda niivõrd tõsiselt neisse kui võimalik. teiseks, teen kiiremini, ütleb kõneleja on see, et see kokkulepe ei jää pidama, kui mõlemalt osapoolelt ei ole tugevat rahvusvahelist survet. me oleme arutanud seda Skopje suursaadikutega. Nad peavad mõlema osapoole kukil olema selleks, et iga sõna sellest lepingust ka praktikas rakendataks. ja seda me oleme arutanud ka härra Haaniga meie ühtne parlamentaarne komisjon, kes järgmisel nädalal Skopjasse läheb või selle nädala lõpus, meil on vaja lo loomulikult aru saada sellest, et ei, demokraatlike normidest kinnipidamiseks ei peaks olema välissurvet vaja, aga kui on juhul seda vaja, siis Euroopa peaks igal juhul selle rolli mängima ja viimaseks äh, seotud selle küsimusega, mida ma just äh, äh, esitasin siin härra Asselbornile, härra Haan võttis riski sellisel moel, nagu ka härra Füüle, öeldes, et ta tahab Kreeka poolt näha nime küsimuses liikumist ning ta näeb näha nõukogult, et avatakse läbirääkimised ja me teame, millised tõkked on selle saavutamiseks. härra Haan arvab, et olukord Ateenas praegu avab ehk võimaluse selleks, et äh, asjad hakkaksid edasi liikuma sügisel ning äh, Ameerika Ühendriikide äh, välisministeeriumi poolt on ka olnud inimesed, kes on kaasatud kõnelustesse ja aktiivselt ning nad on samasuguse signaali andnud edasi NATO liikmelisuse teel meie parlamendiga oleme väga suure enamusega alati hääletanud selle poolt, eh, hoolimata kõikidest eh, tõketest, takistustest ja väljakutsetest, eh, mis läbirääkimistel tuleb ületada. aga selle olukorra täielik blokeerimine on praegu jõudnud sinnamaani, et me peame vaatama, mida ütles härra Haan. Äh, oluline on äh, rääkida läbi ja liikuda edasi ja see on meie tugev signaal meie poolt täna. härra äh, Kukan. härra Kukan, palun. veel lühidalt teen, härra esimees, sellepärast et Richard ütles, et on oluline rõhutada, et järgmisel nädalal järgmine parlamendi äh, delegatsioon läheb Skopjasse äh, Äh, seda juhatab härra Peterle, härra Tšambatski ja Stanitšev Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist lähevad samuti. Äh, ühtne parlamentaarse komisjoni juhatus äh, istub kokku ning arutatakse, kuidas minna edasi stabiliseerimise assotsiatsiooni parlamentaarse komisjoni tööga, sest ei olnud võimalus äh, selleks äh, siis, kui opositsioon oli parlamendist äh, kõrvale jäetud. seda tuleb praegu arutada ja mõelda selle peale, kuidas seda kasutada instrumendina, et neid survestada ja et tagada selle kokkuleppe rakendamine. suur tänu, kas on veel sõnasoovijaid, ütleb esimees. sellisel juhul tahaksin tänada, et äh, Te olete aidanud kokkulepet sõlmida, loodetavasti see kehtib kauem kui äh, valimiste äh, päevani, viisteist aastat on olnud Albaania parteid juhtpositsioonil, tavaliselt kehtib see alati järgmise valimispäevani ja loodetavasti äh, järgmine valimiste kaotaja ei tekita samasugust olukorda parlamendis järgmine kord nii, et äh, kogu see tsükkel hakkab otsast peale pihta. tundub, äh, et tasub ära, et äh, valitsus peab tagasi astuma veerand aastat enne õigeaegseid valimisi ja ma arvan, et nagu öeldud, olin ma ka nendes protsessides kaasatud ja lootsin, et edu saabub, aga see kindlasti meie saavutatud edu praegu ei vähenda kõik ja peame selle kallal töötama, et äh, arusaam nendes riikides äh, tugevneb äh, ja et see jääb suutlikuks ja kestlikuks, sellepärast et valitsusel ei ole otsu- või ei ole äh, Äh, kogu aeg võimalust äh, valimisprotsessi ümber pöörata, see, kes lüüa saab valimistel, peab ka tunnustama oma lüüasaamist, äh, ükskõik millisesse poliitilisse peresse siis võitja või kaotaja kuuluks. ja me peame summutama selle lootuse, et teisel poolel on võimalik samasuguse menetlusega kusagile jõuda. suur tänu! ja nüüd Äh, soovin ma teile eelkõige äh, väljapuhkamist äh, ja head und ning head suvepuhkust. härrad Howitt ja Kukan, viimastel päevadel olete te teinud väga tugeva pingutuse kolleeg Vaigliga, kes oli ka kohal, ning ka volinik Haaniga. nüüd on veel Hiina teema. härra Pelder annab meile oma ülevaated ning sissejuhatuse suurvõimu tegutsemisse. aitäh, lugupeetud kolleegid. tegemist on kolmanda korraga, et ma tutvustan teile raportit Euroopa Liidu Hiina suhete kohta siin komisjonis. minu jaoks on see suur au seda kolmandat korda tutvustada, aga see on ka väga suur vastutus. kui ma seda raportit koostasin, siis äh, tegelesin ma, äh, uurisin ma erinevaid sotsiaalse ja poliitilise teabeallikaid. kahjuks ma pidin aga keskenduma teatavatele teemadele, sest mul oli vähe, väga vähe ruumi, nii et ma pidin vägagi keskenduma teatavatele asjadele nelikümmend aastat tagasi alustasid Euroopa Liit ja Hiina diplomaatilisi suhteid Euro. Euroopa Liidu jaoks äh, on see olnud strateegiline partnerlus, Hiina on aga suunda muutnud ja seetõttu see raport kutsub Euroopa Liitu üles tegutsema ühtselt, äh, kui tegemist on suhetega sellise suurvõimuga nagu Hiina ja äh, selgelt tuleb välja tuua ka Euroopa Liidu strateegilised prioriteedid suhetes Hiinaga, ma tahaksin rõhutada, et see on tõesti väga vajalik, et meil oleks ühtsus meie tegutsemises ja et strateegia töötatakse välja selleks sügiseks. Euroop-, eurooplaste jaoks on väga oluline äh, heade suhete säilitamiseks, et me mõistaksime seda, mis toimub Hiinas, äh, Hiina sisepoliitikas. president äh, Xi Jinping on väga kirglik ja see on väga atraktiivne välismaailma jaoks, aga mis puudutab sisepoliitikat, siis on tegemist repressioonidega, inimõiguste ja muude õiguste allasurumisega. ja neid asju tuleb samuti arvesse võtta nagu ka korruptsioonivastase äh, võitluse kampaaniat ja ühe lapse poliitika, keskkonna ja äh, tööstuspoliitika mõju. ja nii Hiina kui Euroopa seisavad silmitsi vananeva äh, rahvastikuprobleemiga. Euroopa Liit oma suhetes Hiinaga suhtleb ju tärkava suurvõimuga ja Euroopa Liit vajab korralikku Euroop- e,, e, e- Euraasia Hiina strateegiat ja mis puudutab välispoliitikat, siis on terve rida aspekte Hiina välispoliitikas, mis tekitavad muret. näiteks Hiina mereväe tegutsemine Hiina sõjaväestrateegia eh, ja laienemine Lõuna-Hiina merre, eh, imperialistlikud tendentsid eh, piirkonnas, mis võiksid olukorda piirkonnas pingestada täiendavalt ja praegune konflikt Euroopa Liidu ja Putini Venemaa vahel, mis võiks, mida Hiina jälgib ja see asjaolu, et Hiina on Pyongyangi kõige suurem liitlane aga on siiski võimalusi, mida Euroopa Liit saab kasutada. näiteks võib teha koostööd USA-ga selleks, et avaldada mõju Hiinale. inimõiguste olukord ei ole mitte juhuslikult seotud Euroop-, Hiina äh, geopoliitiliste äh, olukorraga. geopoliitilise olukorra pingestumine, äh, seda on ilmestanud ka see, et Hiina on arreteerinud paljusid advokaate viimasel ajal. usuvabadus on üks nendest teemadest, mis väärib rohkem tähelepanu, kui me räägime inimõigustest kaubandussuhted. mulle on tehtud selgeks, kui olulist rolli võib mängida Taiwan, vahendades Euroopa Liidu ja Mandri-Hiina vahelisi suhteid ja ma kutsun teid üles, et te oleksite julgemad ja kasutaksite julgemalt ära Taiwan'i vahendavat rolli. aitäh, et kuulasite mind ära ja ma ootan huviga, mis teil öelda on. ma jälgin olukorra arenguid kuni täiskoguni ja ja ma loodan, et te toetate mind ja eh, teete konstruktiivseid kommentaare. härra Preeda, palun. aitäh, härra juhataja. kõigepealt tutvustan kolleeg Antonio Lopese äh, raportit, tema on variraportöör, aga ta ei saa kahjuks praegu siin olla. ja ta on ette valmistanud äh, ingliskeelse dokumendi, nii et ma tutvustan teile seda. variraportöör tänab härra Pelderit äh, ja arvab, et raporti eelnõu on väga heaks aluseks edasisele tööle, ta teeb ähm, omapoolseid muudatusettepanekuid mõningate raporti aspektide kohta, mõningates ähm, kohtades on vaja parandada sõnu, sõnastust, Euroopa Liidu viimase tippkohtumise ähm, tulemused on, et mõlemad pooled otsustasid, et vaja on edendada kaubandust ja, ja nende oma strateegilise partnerluse globaalset mõju. praegused investeerimislepingu läbirääkimised on väga olulised, on teadlik, et see ei ole see väliskomisjoni pädevuses, aga selle lepingu poliitiline mõju läheb kaugemale selle majanduslikust mõõtmest. ning kolmandaks, olukord Lõuna-Hiina meres Mm, provokatsioonid erinevatelt pooltelt ainult suurendavad olemasolevaid pingeid ja vaja on korralikku kriisilahendusmehhanismi ja dialoogi, see, mis toimub piirkonnas, omab olulist mõju äh, umbes pool maailma merekaubandusest käib äh, sealtkaudu ning umbes üks kolmandik ülemaailmset, äh, ülemaailmsest laevaliiklusest. nii et Äh, Lopes Historias on nõus raportööriga, et vaja on äh, kõikehõlmavat äh, dialoogi USA-ga ja see on väga oluline, aga ta sooviks paremini mõista, mida raportöör mõtleb, kui viid-, viidates lõikes kümme Euroopa Liidus strateegiale transatlantilises kontekstis. ja võib-olla on ta raportöörist valesti aru saanud, aga ta mõistab, ta usub, et meie strateegiat Hiina, Hiina strateegiat tuleb ähm, arendada vastastikuse mõistmise kontekstis ja tuleb arvesse võtta ka julgeolekuküsimusi, mida, äh, millele ei ole sel-, sõnaselgelt viidatud. Hiina äh, Äh, äh, valitsus üritab äh, kontrollida meediavabaduse olukorda ja me peame sellele tähelepanu pöörama. kongress Hiinas võttis vastu eelnõu, mis puudutas küberturvalisust, me peame jälgima arenguid, variraportöör on rahul raportiga, raportis nende osadega, mis puudutavad inimõigusi, vaja on jälgida Lambrinidise visiiti Hiinas ja väga tähelepanelikult jälgida inimõiguste dialoogi selle riigiga. lõpetuseks sooviks variraportöör teie tähelepanu juhtida kahele asjale mida käsitletakse kahel tippkohtumisel sellel aastal, kliimamuutus seoses Pariisi konverentsiga ning äh, kahe tuhande äh, viieteistkümnenda aasta järgne strateegia Need on võimalused Hiinale näidata oma pühendumust ja äh, võimet globaalselt tegutseda. Äh, ja mis puudutab mind, siis mulle valmistab muret Tiibeti küsimus, nagu me oleme saanud lugeda. Äh, üks Tiibeti munk suri Hiina vanglas, ta murd-, ta mõisteti su-, talle mõisteti kahekümne aastane vanglakaristus pärast tema algset surmamõistmist, Euroopa Liit nõudis tema vabastamist, aga nüüdseks ta on surnud ning Tiiba, Tiibeti mungad on ka ennast põlema pannud alates kahe tuhande üheksandast aastast on äh, sada nelikümmend Tiibeti munka ennast põlema pannud. nii et äh, minu jaoks on see raport äh, veel kord võimaluseks näidata Tiibeti olukorda, me peame Tiibeti küsimuse siduma meie suhete teiste aspektidega ja Hiina tundub olevat äh, võtnud väga äh, jäiga positsiooni, keeldub äh, Dalai-laamaga dialoogi pidamast, mina arvan aga, et see on ainus võimalus ja ei ole mingisuguseid äh, edusamme toimunud alates kahe tuhande kuuendast aastast, parlament peaks kasutama seda võimalust selleks, et kutsuda üles dialoogi jätkama, sest ainult läbiräägitud või, lahendus võiks tiibetlaste olukorda parandada, aitäh! Lainen. härra Lainen, palun. ja, tänke, Herr Vorsitzender. Auch von meiner Seite. aitäh. sooviksin ka omalt poolt tänada kolleeg Pelber, Pelderit selle äh, Euroopa Liidu Hiina raporti eelnõu eest ja ka selle eest, et ta on juba kaasanud variraportööre, meil oli kohtumine juba ja esimene koordineerimisring. tõepoolest, Hiina delegatsioon pühapäeval sõidab äh, Pekingisse ja Shenyang'i ja see, mida me täna arutame, on ka osa sellest, mida ma, mida me järgmisel nädalal seal oma partneritele ütleme ja mida me teeme. härra Belder on viidanud ka Mogherini raportile, mis peaks tulema sügisel uuele Hiina strateegiale ja ma arvan, et meie raport äh, peaks olema komisjoni jaoks ka teednäitav äh, selle kohta, et mida me arvame ja mida me, mis me, plaanid meil on. mul on hea meel, et äh, strateegiline partnerlus on meie raportööris, raportis esimeses peatükis ära mainitud, et me ei alusta Hiina sisepoliitikaga. viimase neljakümne aasta jooksul on sidemed Eh, küpsenud, eh, esimees ütles õigesti, et Hiina on eh, suurvõim ja maailma areenil tegutse, oluline tegutseja ja Euroopa Liidul ja Hiinal on ühiselt vaja lahendada palju küsimusi ja me peaksime selles raportis neid ka täpsemalt välja tööma. ülemaailmne valitsemine, rahu tagamine, konfliktide vähendamine nagu Ira-, Iraaniga just äh, nagu loodetavasti ka Süüria ja Ira- ja, ja Ukrainaga seoses võiks olla, et, et me peaksime nõudma Hiinalt, et ta täidaks oma kohustusi. kliimapoliitikat on mainitud. ma olen kuulnud, et Hiina soovib luua oma kliimafondi, meil on ju roheline kliimafond, ÜRO kontekstis tekkinud kliimafond, tuleb küsida, et miks Hiina äh, soovib üles ehitada eraldi institutsioone, miks ta mit-, mitmepoolsetes äh, institutsioonides ei osale, mis ju olemas on. ja küsimus, et kui kaugele peaksime, saaksime käsitleda majandusteemasid, minu arvamus on, et neid tohiks puududa, investeerimisleping, äh, turumajanduse staatus, äh, Hiina kaasamise küsimus, kui juttu on rahvusvahelistest finantsinstitutsioonidest, need on asjad, mida tuleks käsitleda selles raportis. ja mis puudutab Hiina sisepoliitikat, meile valmistab muret repressioonide laine, see ei ole areng, mida me saaksime tervitada ei vabaühenduste seadus ega julgeolekuseadus, kus julgeoleku mõiste on väga laialdaselt äh, määratletud ja hõimab, hõlmab väga suuri ähm, ühiskonnaosasid, äh, puudub õiguskindlus äh, ettevõtete ja kodanike jaoks, me peaksime kõiki neid asju mainima, me peaks kartma nende asjade tematiseerimist Hiina ja maailm, kui ma selle teema juurde tagasi tulen, siis loomulikult see Lõuna-Hiina mere teema ja sealse konflikti teema, me soovime poliitilist lahendust, me ei soovi militaarset lahen-, lahendust, me arvame ka, et Hiina või peab ähm, aitama ähm, Põhja-Korea probleemi lahendada, raportöör äh, juba rääkis mõningatest äh, võimalustest, mis puudutavad äh, või Hiina-Venemaa partnerlust, mida see meie jaoks tähendab, me loomulikult ei saa takistada neid äh, koostööd tegemast, küsimus on, et kas see on suunatud meie vastu või kas see on avatud ka Euroopa jaoks, et kas Euroopa saab mõningates valdkondades osaleda inimõigused, kirikud, on väga halvas olukorras mitte ainult kristlikud kirikud, vaid ka teisi uske kiusatakse taga. internetis toimub tsensuur, välismaised vabaühendused ega sisemaised vabaühendused ei saa vabalt tegutseda, Tiibet kannatab endiselt repressioonide all. sidemed Taiwaniga, võib-olla siin võiks äh, kiita vältida seda, et äh, üle mm, merekitsus on äh, sidemed arenenud, aga äh, kahetseda võiks seda, et Hiina on setsessiooniseadust terav, karmimaks muutnud ja endiselt ähvardab sõjaväelist, sõjaväelisi vahendeid kasutada, siin on minu jaoks puudu Hongkongi käsitlemine, see chief executive'i valimise küsimus. järgnevat kahe aasta jooksul saab sellest kindlasti konflikt, tuleb mõlemaid pooli üles kutsuda jõudma kompromissile, mitte lahendama seda konflikti vägivaldselt. ma teen mõningad muudatusettepanekud, võib-olla puudutavad need ka meie tooni, me ei tohiks olla subjektiivsed, vaid me peaksime väga objektiivselt käsitlema neid teenuseid aga ma loodan, et sellest, äh, see kujuneb heaks raportiks, sest see tõenäoliselt on ainus äh, raport selle ametiaja jooksul, mis peaks meile siis äh, ähm, olema teed rajav selles osas, kuidas me näeme Euroopa Liidu ja Hiina suhteid kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. härra Van Baalen, palun. ja, ja palun pidage meeles, et kümne minuti pärast tuleb kõrge esindaja siia teen lühikese sõnavõtu, loomulikult nagu me teame, kolleeg Pelder on hea raporti eelnõu meile esitanud. ma tahaksin lihtsalt öelda, et me peaksime keskenduma rohkem kaubandusele, siin on seda käsitletud, aga ma arvan, et meil on vaja hea äh,, tugevat kaubandussuhet Hiinaga, ehkki Hiina ei ole demokraatia, mina Hiinat demokraatiaks ei nimetaks, isegi mitte tärkavaks demokraatiaks, aga meil on äh, pingeline suhe Venemaaga ja vaadakem Hiinat, äh, vaadakem, äh, tehkem seda, mida kunagi tegi Ameerika president Nixon, keskendugem kaubandusele. Hiina on loomulikult WTO liige, aga ta peaks täitma ka WTO standardeid. me võiksime seda positiivselt ähm, sõnastada ja kaasama Hiinat loomulikult kõigisse majandus- ja foorumitesse ja mm, institu- ja organisatsioonidesse, siin on paar asja, mida ma tahaksin teravamaks muuta, esiteks Hongkong, Hongkong on autonoomne regioon, nagu me teame, aga inimesed ei saa ise valida oma juhti ja Hiina soovib, et äh, kandidaadid annaksid vande Hiinas ja me peaksime edendama seda mõtet, et äh, Hongkongi inimesed saaksid ise valida endale juhi ja Taiwan, siin on natukene juttu suhetest, ma arvan, et oleks äh, kasulik, kui me toetaksime status quo'd, sest äh, Hiina näeb Taiwan'i äh, mässulise provintsina, meie tõenäoliselt ei näe seda asja nii, aga vaja oleks säilitada status quo ja vaja oleks pragmaatilisi lahendusi kõikvõimalikele probleemidele. ja kui me seda teeme, siis ma arvan, et äh, raport läheb paremaks ja mis puudutab äh, kaubandus- ja majandussuhteid, siis vaadakem, kas meil on võimalus äh, tipptehnoloogia vallas teha koostööd, sellepärast et nad praegu on tegemas üleminekut masstootmiselt tõesti väga huvitavale tipptehnoloogia tootmisele, vaadakem, kuidas selles vallas oleks võimalik koostööd teha. härra Korvin Mikke, palun. ma kuulsin et me äh, ameeriklaste abiga äh, avaldame survet Hiinale. Äh, jah, koos ameeriklastega avaldame survet ka Venemaale. sellise poliitika ainus tagajärg on see, et Venemaa ja Hiina liit tugevneb, õnnitlused selle puhul. tahaksin küsida, et kas te tõesti taha sekkuda sellesse tülisse Lõuna-Hiina mere saarte pärast, kas tõesti tahate seda? härra Milan Mon. härra Milan Mon, palun. jah, teen väga lühidalt. ma arvan, et see raport käsitleb väga olulist teemat, nimelt äh, suhteid Hiinaga. viimasel kahekümnel aastal on Hiina on olnud maailmas üks olulisemaid riike ja ma arvan, et see raport on veidi kaitsepositsioonilt kirjutatud, mitte väga ambitsioonikas positiivse aspektide osas, ma arvan, et neid suhteid võiks veidi positiivsemas valguses käsitleda ja kolm esimest lõiku, strateegiline partnerlus, koostööleping, seda tuleb siin veidi rohkem käsitleda, see siin tõesti äh, on väga napp, see lõige kolm on väga napp. aga Euroopa-Hiina suhted ju puudutavad palju ka muid asju, näiteks investeerimis- ja kaubanduskokkulepped ja nii edasi. Hiina on väga oluline tegija, kui me vaatame maailma tervikuna, me ei tohi seda unustada, me ei tohi siin ainult kahte lõiku selle kohta kirjutada, nii et me pea, peaksime olema palju ambitsioonikamad ja positiivsemat tooni käsit-, kasutama ja vaesuse vähendamine, keskklass, inimõiguste olukorra halvenemine, me ei tohi ainult nendele keskenduda, vaid on ka positiivseid aspekte on ju ka üht-teist toimunud viimase äh, kahekümne aasta jooksul alates üheksakümnendatest aastatest. ma ütleks, et vaja on olla ambitsioonikam ja positiivsem. ja siin juba räägiti ka sellest, et äh, milline võiks olla meie strateegia Hiina suhtes. Hiina on hiigelsuur riik, neil on hiigelsuur rahvastik, Atlandi-üleses kontekstis on meil selline mitmepolaarne maailm ja Euroopa peab ka olema osapool, meil on sidemed USA-ga, aga meil peavad olema ka head sidemed Hiinaga, me peame koostööd koordineerima USA-ga, saame seda väga hästi teha, aga mis puudutab meie suhteid Hiinaga, siis me ei peaks äh, end panna, panema positsioonile, kus me sõltume USA-st. ma arvan, et tegemist on väga olulise raportiga ja et Euroopa Parlament peab äh, Hiina tähtsust äh, õigesti nägema. president, I will start, start by saying that I am very härra Postinoru, mm, ma tahaks öelda, et äh, ma olen väga nõus Miljan Munni arvamusega äh, sest kui see peab edendama Euroopa Liidu Hiina strateegilisi suhteid, siis raport peaks olema tasakaalustatud ja õiglane, aga eelkõige äh, on vaja pragmaatilisust. Äh, et Euroopa Liit peab paremini välja kujundama oma Hiina strateegia ja, ja paremini ära kasutama äh, rohkem kasu saama sellest strateegilisest suhtest. minu jaoks on puudu siin mõningaid asju, näiteks keskkonnaküsimused. õige on siin mainida Hiina keskkonnaprobleeme, aga ma nimetaksin siin Lord Sterni raportit London School of Economicsi Äh, economicsist ja tema ei ole sotsialist, tema ütles, et Hiina on teinud väga suuri edusamme keskkonnaküsimustes ja nemad tõesti teevad asju äh, ära, mitte ei anna lihtsalt lubadusi, siis ütleb London School of Economics, me ei saa seda ähm, unarusse jätta ja kaks nädalat tagasi Euroopa ja Hiina ühiselt võtsid äh, vastu äh, lubadusi, mis on seotud Pariisi konverentsiga, Hiina esimest korda äh, võttis siduvaid lubadusi seoses tulevase konverentsiga, kas me tõesti saame selle mainimata jätta ning Hiina ja Euroopa Liit tahavad teha koostööd selleks, et Addis Abeba konverents kujuneks edukaks, kas see on oluline Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu ülema-, ülemaailmsete eesmärkide jaoks? jah, ma arvan, et me peaksime ka seda mainima ja äh, Euroopa Liidu roll IMF-is ja Hiina roll, äh, suurenev roll, võib-olla te ei tea, aga IMF-i missioon Hiinas praegu hindab võimalust, et sel aastal Hiina valuuta võiks olla äh, IMF-i valuutakorvis, see tõesti muudab kindlasti olukorda ja seda kindlasti tuleks ka raportis mainida. ma arvan, et see on väga oluline ja kahepoolne kokkulepe, ma arvan, et oluline on mainida, mida me soovime sellest kahepoolsest investeerimislepingust, millised on meie jaoks punased jooned, aga ka seda, et mida teha selleks, et läbirääkimistele edasi liikuda pärast seda, kui parlament on resolutsiooni TTIP kohta vastu võtnud. varsti see sõlmitakse ja võib-olla te ei tea või teate, aga Hiina võib äh, sellega liituda ja USA võib äh, kunagi saada Aasia äh, investeerimispanga liikmeks ma, kas me peaksime seda mainima selles raportis, tõenäoliselt peaksime ja lõpetuseks arvan, et me peaksime kajastama oma raportis tippkohtumise tulemusi. Ehm, aitäh, härra Bettini, palun. Mr Bettini brevissimo perché mm, davvero siamo stretti nei... jah, ähm, mm, ma teen lühidalt, sest meil on aega vähe. Äh, tahaksin äh, kõnelda äh, kolleegidega, kes sel teemal sõna võtsid ja kõigepealt räägiksin olukorrast Tiibetis. sõnastus on leige. ma arvan, et me peaksime seda äh, Äh, parandama, äh, seda ütlesin ka Vietnami kohta. teiseks me peame vaatama tähelepanelikult seda, kuidas me läbi selle dokumendi saame julgustada Hiinat astuma samme edasi, äh, panna Hiinat näitama, et ta tõesti liigub turumajanduse suunas, sest et minu arvates Hiina praegu ei ole veel turumajandus. ja see on üks suur teema, mida peame käsitlema half a, half a minute. ja järgmine kõneleja pooleks minutiks. aitäh, esimees. ma teen lühidalt, sellepärast et palju on juba ära öeldud ma arvan, et raportis räägitakse väga vähe meie ühistest väljakutsetest Äh, toetan seda, mida kolleegid Milan Mun ja Postinaru ja härra Jo Lainen juba ütlesid, äh, me peame selgelt välja ütlema, et ähm, me sooviksime, et siin äh, dokumendis räägitakse rohkem strateegilistest suhetest ja strateegilistest partnerlustest, räägitakse sellest, kus me peame koostööd tegema, see, mis eh, Hiinas toimub, eh, seal on miljardeid inimesi, kes vajavad ressursse, kes vajavad põllumajandustooteid, kes vajavad energiat. Eh, me peame, jah, me räägime siin ainult inimõigustest ja muust see, mis siin Hiinas on edukas või mitte edukas, sellel on otsene mõju ka Euroopa Liidule Eh, ja meie tulevasele partnerlusele Hiinaga ja koostöövõimele ja seetõttu ma leian, et me peaksime eh, oma eh, analüüsi objekti muutma ja peaksime ma usun tõesti, et Hiina on Euroopa Liidu strateegiline partner äh,. Ich freue mich schon darauf, äh, wie der Kollege mul on äh, hea meel selle üle, kuidas äh, härra Lainen oma äh, raport, oma muudatusettepanekuid teeb. Äh, ma kindlasti vaatan, kuidas ta sellega hakkama saab reaalsuse pehmendamise teel. ma tahaks küsida, et kas me saame veel ühe rap-, punkti raportisse lisada, mis puudutab nüüd seda Busoni küsimust, nimelt seda küsimust, et Hiina väidab, et ta on äh, turumajandus, aga kõik, sekkub väga äh, tugevalt äh, kõigisse ähm, turumajandusküsimustesse, näiteks börsidesse ja et see, mida meie et me ei saa isegi täpselt aru, mis seal toimub. see on, me peaksime nägema, et seal tõesti süsteem põhjalikult muutub ja äh, kolleeg Pelder, äkki te võiksite ka äh, sellest rääkida, seda käsitleda, teil on nüüd äh, võimalus lühidalt sõna saada lõpetuseks. aitäh, aitäh esimees ja suur aitäh teie soovituse eest. jah, ma tõesti õppisin majandus- ja rahandusküsimusi ka ja ma ütlesin, et on iseäranis oluline selle teemaga tegeleda, aga jätsin selle teema välja meelega, sellepärast et see kattub INTA äh, raportiga aga aitäh selle soovituse eest ning aitäh selle mõtteavaldu-, äh, arvamuste vahetuse eest üldse. Äh, pöörasin tähelepanu ühele asjale, kolleeg Postinaru on küll juba läinud, aga oli tõesti üllatav, et äh, Londoni majanduskool äh, leiab, et Hiinas on keskkonnaga kõik korras Äh, ja samas on äh, Hiinas viimasel ajal olnud tõsiseid keskkonnakatastroofe ja hiinlased ise on sellele tähelepanu juhtinud, nii et, et võib-olla peaks vaatama siiski, mida hiinlased ise ütlevad ja hiinlased ise on üsnagi kriitilised keskkonnaküsimustes. Äh, nii et, et võib-olla peaks kajastama siin raportis siiski Hiina seisukohti ja Euroopa Liidu omid. tegemist on käimasoleva tööga ja suvel tegelen sellega veel ja ootan loomulikult muudatusettepanekuid Äh, suur tänu, kolleeg Pelder, tahaksin teid tänada südamest ja soovin teile head suvepuhkust. kolmekümne esimesel augustil on järgmine meie koosolek. loodetavasti tulete tagasi puhanuna ja värskena. kõike head!